okei okay,, colleagues. hästi, kallid kolleegid, ma teen ettepaneku, et alustagem. tere tulemast kõigile. kõigepealt annan teile teada, et täna kahjuks kuna me oleme siin ruumis, ei ole meil olnud, ei ole meil võimalik kõikidesse keeltesse tõlkida, seega meil ei ole tõlget taani, soome, läti, malta ja horvaatia keelde. ma palun väga vabandust ja loodan, et te saate hakkama mõne teise keelega we'll. Uh, different... meil on täna kolm erinevat uh, osa. kõigepealt räägime me USA järelevalveprogrammidest ja nende tulenevatest mõjudest kodanikele uh, teises äh, osas räägime me parlamentaarsest kontrollist äh, luureteenistuste üle ja kolmandas osas räägime me NSA programmidest äh, elektroonilise massilise järelevalvamise puhust ja sel, millist rolli mängivad siin IT-ettevõtted. kõigepealt alustame USA järelevalveprogrammidega ja mul on väga hea meel tervitada meie hulgas härra Sensenbrennerit, kes on USA esindajate koda liige ja õiguskomisjoni liige ja meie jaoks on väga tähtis ka see, et tema juhib ähm, korruptsiooni ja kuritegevuse vastast äh, allkomisjoni ja teie olete üks nendest, kes tegi ettepaneku uue vabaduse seaduse kohta, kus pannakse täpselt äh, äh, paika need küsimused, mis Patriot Actiga nihu läksid. libe komisjoni delegatsioonil oli juba esimene viljakas arutelu härra Sensenbrenniga kahekümne üheksandal oktoobril ja mul on väga hea meel, et meil on võimalus täna arvamusi vahetada siin Brüsselis, sest äh, väga pikka aega olime me meeleheitel, sest me saime oma kolleegidega kon-, kohtuda ainult Washingtonis. ma arvan, et on väga tähtis, et Atlandi-ülene koostöö ei toimuks mitte ainult valitsuste tasandil, vaid ka äh, valitud parlamendi esindajate vahel, nii nagu USA Kongressi ja Euroopa Parlamendi saadikute vahel. nii et tegemist on Atlandi-ülese koostöö parlamentaarse mõõtmega. ja ma loodan, kas NSA mängib nüüd tuledega, küsib proua esimees. ma loodan, et täna esmakordne kohtumine ei jää ainsaks, vaid tegemist on pideva dialoogi algusega, pideva koostöö algusega. sest nagu ma ütlesin juba alguses, meil on tõesti väga palju ühiseid küsimusi, mida arutada, nii et äh, loodan, et see koostöö jätkub. äkki poole aasta pärast saaksime uuesti kokku tulla ma kutsuksin nüüd härra Sensenbrenneri üles äh, kõigepealt tegema sissejuhatava avalduse selleks, et meile tutvustada Vabaduse seadust, Freedom Acti, mis on välja töötatud äh, koos senati õiguskomisjoni juhi härra Patrick Leiga, mõned meist on temaga juba kohtunud meie visiitidel Washingtonis. ja see seadusalgatus on meie jaoks väga tähtis sellepärast, et äh, sellega lõpetatakse äh, see, et luureteenistused ameeriklaste ähm, äh, kõiki andmeid salvestaks, on see tuntud äh, kaks tuhat viisteist lõige. peale selle oleks meil võimalik äh, sisse viia ka ähm, järelevalveteenistuste puhul ka isikuandmete kogumise lõpetamise. ja me kuuleme rohkem härra Sensenbrennerilt endalt, ta tutvustab seda seaduseelnõu ja hiljem on meil võimalus äh, esitada küsimusi. kõigepealt kuulame ära raportööri ja variraportööride küsimused ja siis anname sõna teistele. näen, et härra Engström soovib esitada kodukorda puudutav küsimuse. jah minu assistent andis teada, et meie ehm, ülekandel eh, ei ole häälega kõik korras. kas teie soovite ka veel, proua Sippel, kas teil on ka kodukorda puudutav küsimus? ei, siiski mitte. nii et siis härra Sensenbrenner, palun. suur tänu, proua esinaine. tere pärastlõunat, suur tänu Euroopa Parlamendi kodanikuõiguste komisjonile, et te kutsusite mind siia mina olin esindajate koja õiguskomisjoni eesotsas, kui meie riik äh, sai kannatada läbi septembri rünnaku äh, ja meie riigil oli vaja uusi vahendeid selleks, et võrrelda, võidelda nende vastu, kes meie riigile halba soovisid, kuid me ei kavatsenud iialgi ähm, hakata koguma andmeid süütute inimeste kohta äh, vahet tegemata kogu maailmast väga oluline oli kodanikuvabaduste ja riikliku julgeoleku vahel tasakaal leida USA Patriot Acti kaudu ja lõpuks võeti see seaduseelnõu vastu, tuues kokku nii liberaaldemokraadid kui paremäärmuslased, vabariiklased ja, ja selle seaduse poolt hääletati üksmeelselt mina usun väga, et Patriot Act aitas tegelikult ära hoida palju terroriakte, kuid julgeolekuasutused mm, kasutasid kurjalt ära mm, neid lünki, mis võib-olla olid seadusesse jäänud juba president Reagan ütles, et usaldage kontrolli ja pärast üheksa üksteist rünnakut äh, oli tegemist erakorralise olukorraga, täiesti äh, erilise olukorraga pärast Vietnami sõda ning kongress otsustas tõesti täitevasutustele laiemaid volitusi anda, kuid NSA kasutas neid volitusi kurjasti. ta ignoreeris äh, kõiki neid seadusesätteid, mida juristid olid nii hoolikalt ette valmistanud ja veelgi hullem, nüüd, kuigi nad lubavad reforme, on nad varjanud ennast nii paksu saladuste pilve taha, et me ei saagi kindlaks teha, kas reformid viiakse läbi või mitte selline mm, äh, protsess, mis on käivitanud juunis, kus pidevalt äh, tuleb avalikuks, kuidas volitusi on andmete kogumisel kuritarvitatud, on pannud meid väga äh, mm, delikaatsesse olukorda ja koos senaator Fadlik Leehiga, kes on õiguskomisjoni esimees, on meil nüüd kavatsus tõesti öö, mm, piirata USA luureasutuste tegevust. meie äh, uus seaduseelnõu kannab nime Freedom Act, selle eesmärk on ühineda ja tugevdada Ameerikat, lõpetada pealtkuulamine äh, selle eesmärk oli tegelikult nagu Patriot Actilgi äh, leida õige tasakaal kodanikuvabaduste ja riikliku julgeoleku vahel seda eelnõu toetab juba mõlema partei poolt umbes sada äh, äh, isikut, äh, sada saadikut kongressist ja samuti erinevad vabaühendused, suured tehnoloogiafirmad Google, Apple, Facebook, Microsoft ning samuti suurte ähm, meediaväljaannete toimetused New York Times, Los Angeles Times, Milwaukee Journal, Sentinel, Washington Times toetavad seda nüüd ähm, erinevalt äh, sellest ettepanekust äh, või, või mis oli äh, Julgeolekukomisjonis arutusel, on, ähm, on ähm, tekkinud nüüd väga tõsine arutelu meie ettepaneku üle ja kolmekümne esimesel oktoobril esimest korda meie riigi ajaloos hääletati Julgeolekukomisjonis selle poolt, et võiks piiramatult Ameerika kodanike järele luurata. mina arvan teistmoodi. USA Free, Freedom Act äh, on võtnud eesmärgiks lõpetada üleüldine äh, kodanike andmete kogumine, mida võimaldas Patriot Act ja USA valitsus äh, võib muidugi koguda kodanike andmeid, kuid ainult siis, kui on teht-, tegemist põhjendatud terrorismi kahtlusega. nüüd ähm, välisluureakt ja e, julgeoleku e, asutuste kirjad või kutsed peaksid samuti e, kuuluma reformi alla ja, ja tuleks nende abil lõpetada ameeriklaste järeleluuramine. ja lõpuks USA ülemkohus, kohtu kohtunik Louis Brandes kirjutas, et pole paremat desinfektsioonivahendit kui äh, päikesevalgus, seega äh, läbipaistvus, järelevalve on iga reformi olulised osad. kongress on muidugi äh, piiratud volitustega, me ei saa peatada administratsiooni, näiteks me teame, et nüüd tuli välja, et ka kantsler Merkeli järele luurati tema kommunikatsiooni, kuulati pealt president Obama ütles, et tema ei teadnud midagi eh, sellest. ma muidugi tean, et poliitika on väga delikaatne teema, eh, kuid eh, pole parimat argumenti kui reformide läbiviimiseks julgeolekusüsteemides, kui see, kui see, kes peab lubama pealtkuulamist, ei ole sellest midagi kuulnud ja pealtkuulamine siiski toimus. nüüd me ei tohiks ka samas tõeliste reformide sümboolset väärtust alahinnata. USA Freedom Act oleks äh, septembri rünnakutest alates tõesti esimene õigusakt, mis äh, peab kaitsma kodanike vabadusi inimesi ei tohi asjatult süüdistada terrorismis, eraelu peab olema kaitstud ja eh, eh, reeglid ja eeskirjad peavad olema pigem eh, paindlikud kui kõike lubavad. me tahame, et selliseid kuritarvitar-, kuritarvitusi, nagu on toimunud, enam ei juhtuks ja komisjoni, õiguskomisjoni esimees Lihi ja mina ka kavatseme teha kõik, et kongress tõesti hääletaks uue seaduseelnõu poolt. ma tahaksin ka äh, kolleege üles kutsuda äh, äh, tõesti otsima toetust kõikidelt ameeriklastelt sellele seaduseelnõule, et äh, tagada ja taastada usaldus meie julgeolekuasutustesse. ja lubage mul öelda, äh, hiljutised äh, paljastused on teinud äh, väga palju halba, äh, haavanud meie julgeolekusüsteemi, mille me peale teist äh, maailmasõda üles ehitasime. see on haavanud meie liitlaste usaldust meie vastu, meie liitlasi Euroopa Liidus. see ähm, on mõjutanud ka teisi riiki, demokraat, riike, demokraatlikke riike kogu maailmas ja mõjutanud majanduskoostööd. rahvusvaheline koostöö on väga oluline äh, terrorismi peatamiseks, kuid tähtis on ka üksteist usaldada. mina paluksin, et siin Euroopa Parlamendis suhtutaks USA-sse pragmaatiliselt, äh, mõistes, et me peame oma riikide kodanikke kaitsma, kaitstes nii äh, julgeolekut, julgeolekut, äh, turvalisust kui ka kodanike õigusi mõlemal pool Atlandi ookeani. suur tänu ja edasi olen valmis teie küsimustele vastama. suur tänu. Thank you very much, Congressman Sensenbrenner. suur tänu, härra Sensenbrenner nüüd anname võimaluse esitada küsimusi ja pidada arutelu, meil on aega kuni kella neljani, kui algab järgmine osa. raportööride ja variraportööride kõrval on veel kaks inimest, kes on soovinud sõna saada, näen veel kahte. see on kõik, nii et sellega on kõnelejate nimekiri sellega lukus kõigepealt äh, kutsuksin üles härra Moraest äh, sõna võtma. pidagem kinni kahest minutist, meil on üks küsimus, üks vastus, üks küsimus, üks vastus. aitäh, härra Sensenbrenner, et tulite täna siia. suur tänu ka meiega kohtumast Washingtonis. meil on öeldud, et NSA reformimine on väga tähtis ja te ütlesite ka, miks tahaksin teie käest teada saada, kas, kas te võiksite rääkida täpsemalt, kui realistlik on nende reformide läbiviimine USA-s ja mida teie arvate, kuidas rahvusvahelisel tasandil, eriti just Euroopas, nendesse suhtutakse, eriti mis puudutab seda massilist andmete kogumist? äkki te võiksite sellest täpsemalt rääkida? ja siis ka need tõendid, mis on tulnud välja uurimisel, on täiesti selge, et äh, USA süsteemiga on väga raske hoolitseda selle eest, et äh, mitteameeriklaste järelt ei nuhita. kas on võimalik, et selle uue seadusalgatusega on ette nähtud kaitseklauslid Euroopa Liidu kodanikele? et äh, ja kuidas see mõjutab ka Atlandi-üleseid äh, suhteid. ja veel üks küsimus. praegune kehtiv äh, leping, äh, seda rakendatakse USA poolelt ja kas kongress on ka rääkinud sellest, mida peaks tegema? vastatan, vastan sellele osale esimesed. kõigepealt see Äh, meie põhiseadusega paika pandud võimude lahusest. president on see äh, inimene, kes määrab välispoliitika. ja parlament äh, peab siis rahastama seda, mille president on ette pannud aga siin on ka siiski parlamendil võimalus teatud kursiga presidenti siduda, nii et oleks äh, peaaegu võimatu või ka raske seda teha, sellepärast et äh, praegusel hetkel, nii nagu ülemkohus on äh, praegusel hetkel põhiseadust tõlgendanud, siis ähm, mis puudutab Euroopa Liidu kodanikke, siis praegusel hetkel on nad jäetud välja andmete kogemused, seda ei ole otseselt välja öeldud, aga on väga raske neid andmeid koguda. see puudu-, on nii, nii siinpool Atlandi ookeanit kui ka meie poolel. nii et äh, meil on päris äh, korralik ülevaade ja see, et me räägime siin täna sellest äh, siis just sellepärast, et NSA-l ei ole olnud äh, ülevaadet äh, äh, valitsuse erinevatest äh, õigusteenistustest ja ma loodan, et me oleme õppinud sellest ja et me oleme ettevaatlikumad ja et meil on võimalik NSA poliitikat muuta siis, kui NSA kipub seaduse piiri ületama. hästi, aitäh! rahvapartei variraportööri ei ole kahjuks kohal, ma ei tea, kus ta on ja iseenda panin ka kõnelejate nimekirja lõppu, siis härra Albrecht Roheliste nimel järgmisena. Uh... aitäh! kõigepealt suur tänu härra Sensenbrennerile siia tulemast, minu arvates on tegemist väga hea signaaliga ja see võimaldab meil äh, oma tööd teha, kui me uurime Äh, tegevust mõlemal pool Atlandi ookeanit ja me teame, et äh, punaseid jooni on ületatud ka Euroopa Liidu liikmesriikides ja nende institutsioonides, äh, näiteks Ühendkuningriigis. mina tahaksin teada, kuidas teie näete nende asjade omavahel seotud, te räägite sellest äh, kui asjast, mis on seotud välispoliitikaga, kuid see, millest meie räägime, see puudutab ikkagi siiski sisepoliitikat, mis mõjutab äh, ka välissuhteid, nii et äh, kuidas teie ähm, suhtute sellesse ja kuidas kaitsta nende Euroopa Liidu kodanike ja isikuandmeid ja kuidas äh, me saaksime nüüd anda selle sõnumi, et need ähm, probleemid lahenevad ja me siiski tahaksime teada, kui, milline on see ajakava teie seaduse ettevalmistamisel? kõigepealt meil ei ole massilist kogumist. Ähm, nii et seega ei saa olla ka siin sellist äh, äh massilist lähenemist, kuid äh, Freedom Actiga on paika pandud see, et kui kellegi andmeid hakatakse koguma, siis sellepärast, et on suur kahtlus, et ta võib olla terroritegevusega seotud. ja meil on äh, ka selged teenistused, ähm, mis alluvad valitsusele ja tegelevad sellega ja tõendeid tuleb siis äh, hoida alles nii kaua, kuni on uurimine läbi viidud ähm, kahtlusaluste puhul. me kõik peame mõtlema ka selle peale, et ükskõik mida tehakse, see peab olema põhiseadusega kooskõlas, ähm, kooskõlas USA põhiseadusega või siis ka erinevate liikmesriikide põhiseadustega, samamoodi ka lepingutega, millega on loodud Euroopa Liit ja Euroopa Parlament. ja tõesti, põhiseadusest ei saa mööda vaadata. NSA puhul on tõesti meil olnud probleeme. mis puudutab nüüd äh, seaduseelnõu ajakava ei Valge Maja ega ka senati esindajate koda ega ka uurimisega tegelevad komisjonid nii esindajatekoja kui ka äh, senati juhid panevad äh, ei pane paika täpset ajakava, kuid ma eeldan, et äh, siis, kui uurivad komisjonid on äh, oma dokumendid esitanud, siis meil on võimalik äh, sellesse suuremasse seadusesse, millesse me kaasame, siis ka praeguse eelnõu, siis on meil võimalik see vastu võtta ja juhul, kui see suurem seadusepakett äh, läheb äh, läbi, siis me saame ka täpselt teada, mis on tehtud. me teame täpselt, mida on vaja siiamaani praegu vaja teha. senaator Lehi on pigem vasakpoolne meie spektrumis ja mina pigem parempoolne. Uh... aitäh härra Kööghopi ja proua Ernst ei ole kohal, nii et mina olen viimane kõneleja variraportööride nimekirjas ja ja siis anname sõna saadikutele, kes palusid sõna. kõigepealt mul on väga hea meel, et te rääkisite siin vasakpoolsetest ja parempoolsetest. ma arvan, et on alati väga hea teada, et me saame alati tagasi tulla nende jagatud demokraatlike väärtuste juurde. ja ma arvan, et ka üle Atlandi jagame me seda äh, Äh, huvi julgeolekusse ja me tõesti peame kaitsma ennast ohtude eest, kuid julgeolek on tihti muutunud ettekäändeks selleks, et piiramatult anda volitusi julgeolekuteenistustele ning mina ja mu kolleegid tihti äh, äh, näevad seda, kuidas et siin komisjoni ustel taga on luuramine ja Merkeli kõnede pea, härra Russevi kõnede pealkuulamine, et sellest tegelikult ei ole kasu julgeoleku tagamisel ja et tihti poliitilistel põhjustel on need pädevused antud ja ma arvan, et meil praegusel hetkel saame rääkida, et me oleme kõik mures äh, sarnase julgeoleku ja andmete kogumise programmi pärast, mida soovib sisse viia Venemaa ja jällegi öeldakse, et äh, siin võideldakse terrorismi vastu, kuid mina kardan, et selle taga on siiski pigem poliitilised põhjused. mõned lühikesed küsimused, nagu ka Claude Moraes, tahaksin ka mina teada, kas te näete mingit võimalust et õigused ja kaitseklauslid oleksid äh, Äh, korralikult ja tasakaalus paika pandud USA ja Euroopa Liidu kodanike jaoks. mul on veel mõned küsimused. ma usun, ütleb härra Sensenbrenner, et järgmisel nädalal toimub äh, Washingtonis kohtumine ja volinik äh, Reding kuulub seal, kohtub seal peaprokuröriga ja see on üks neid küsimusi, mida seal arutatakse. ma ei tea, millised on selle kohtumise tulemused. ma loodan, seal saadakse aru, et inimesi tuleb võrrelda, kohelda võrdselt äh, ükskõik millisest riigist nad on pärit. hästi, see kõlab positiivselt, veel kaks küsimust, üks puudutab seda, et kui ma kuulasin teid, siis ma sain aru, et äh, sisakohus jääb äh, ikkagi tööle ja tema on see nii-öelda isikuandmete kaitsja ja minu viimane küsimus äh, ma arvan, et me kõik soovime neid kaitseklausleid tugevdada, mida teie ette olete pannud. kuidas me saaksime koostööd teha ja toetada teie algatust selleks, et välja töötada ühise algatuse, Atlandi-ülese algatuse, selleks, et hoolitseda sellest, et sarnased asjad enam ei korduks. kõigepealt võin teile öelda, et äh, uurimisteenistuste koostöö on väga tähtis äh, terrorivastases võitluses. Äh, on teatud asju, mida teie saate teada, mida meie ei saaks teada ja andmepankade ühendamine on väga tähtis selleks, et terrorismirünnakuid ära hoida nii et äh, kui me oleksime korralikult juba varem kõik ühendanud, siis äh, üheksanda, üheteistkümnenda septembri sündmusi poleks toimunud. et tõesti, siin tõesti julgeolekuorganid peavad tegema koostööd ja see koostöö peab jätkuma, aga jätkuma niimoodi, et äh, seda kontrollitakse ja me peaksime hoolitsema selle eest, et meil oleks vähemalt sarnased raamistikud, kui mitte isegi ühesugused. mis puudutab nüüd FISA kohust, siis Freedom Actiga on mitmeid ettepanekuid tehtud. seal on tõesti isikuandmete kaitse ette nähtud. FISA kohtu ette on võimalik minna, see oli midagi, mille äh, pani välja kohus, kes oli ka FISA kohtus töötanud, ta ütles, et kõik, mida kuulatakse äh, ära, on see, mida öeldakse, mida ütleb NSA ja mida ütleb Justiitsministeeriumi vastav osakond. ja kohtutel ei olnud võimalik äh, otsust teha, nii et nii-öelda see isikuandmete kaitse oleks see, kes aitaks probleemi lahti lahendada ja peale selle on äh, võimalik sellel inimesel ka otsus edasi kaevata, kui ta sellega nõus ei olnud, kuid kõige tähtsam osa sellest reformist FISA kohtu puhul on see, et kui nad muudavad oma poliitikat, siis tuleb neil see ka avalikustada. aga kui nad räägivad FISA kohtu otsust selleks, et äh, keegi, keda kahtlustatakse terrorismis ähm, äh, siis ei, ei ole vaja kohe seda ka avaldada, sellepärast et muidu võib juhtuda, et äh, et see inimene kasutab teistsuguseid teid selleks, et oma eesmärki äh, saavutada. kui FISA kohus kaotatakse ära, siis meil peab olema midagi sarnast, et seda eesmärki saavutada. nii et see isikuandmete kaitse on tõesti väga tähtis ja kui need asjad avalikustatakse, siis muutub see avalikuks aruteluks. ja kui kuvernerid äh, arvavad, et äh, FISA kohtuga ei olnud võimalik äh, kõike saavutada, et see kõik, mis ta tegi, oli lihtsalt seaduse tõlgendamine, ähm, nii nagu ka kahe tuhande seitsmendal aastal Patriot Acti tõlgendati nüüd on neli inimest soovinud sõna saada, härra Birker, proua Siipel, härra Torvalds ja härra Rummeeva rohkem ei ole, siis härra Birker, palun. suur tänu, proua esimees, kõigepealt suur tänu härra Sensenbrennerile, mitte ainult sellest, et ta täna siia tuli. vabandust, ma räägin oma emakeeles, ütleb kõneleja suur tänu, härra Sensenbrenner, suur tänu mitte ainult selle eest, et te täna siia tulite, vaid ka selle eest, et te nii siiralt ja konstruktiivselt neid läbirääkimisi Washingtonis paar päeva tagasi juhtisite mul oli väga hea meel, et te rääkisite koostööst ja sellest, et see on julgeoleku jaoks tähtis nii Euroopas kui ka USA-s ja me mõlemad pooled lõikame sellest kasu ja väga tähtis on, et see kõik oleks üles ehitatud usaldusele ja et kõik toimuks ka õiguslikult ja õigusliku alusega. Te rääkisite, et usaldus on kadunud ja nüüd ma tsiteerin teid sellepärast, et teie leidsite, et NSA oli täiesti kontrolli alt väljas ja te ütlesite ka, et ähm, NSA põhimõtteliselt iga päev rikkus seadusi. nii et need probleemid, mille meie tõstatasime, te endast rääkisite ka väga äh, Äh, väga siiralt ja küsimus on nüüd selles, et milliseid järeldusi te sellest teete ja sellest tulevad ka nüüd minu küsimused. millised on need õiguslikud alused, mida teie arvates ignoreeriti USA-s, et NSA seda tegi ja mis olid need põhjused, mis viisid selleni, et NSA-l oli üldse võimalik nendest õiguslikest alustest sellisel määral mööda vaadata? teine küsimus puudutab tulevikku kuidas te USA-s kavatsete saavutada seda, et NSA ja teised õigusteenistused oleksid kontrolli all, et neid tõesti ka kontrollitakse, et nad tõesti seadustega kooskõlas teguksid? ja seda niimoodi, et võidelda terrorismi vastu, tagada julgeolek ja tagada ka koostöö Euroopaga. teine tulevikku puudutav küsimus kui need uued seadusreeglid välja töötakse, kas need kehtivad siis ainult ameeriklastele või ka Euroopa Liidu kodanikele? sest nende andmed on ju seal liikvel juba, nii et ma tahaksin teada kindlasti vastust sellele, sest ma eeldaks, et, et Euroopa Liidu kodanike andmed ei ole kaasatud ja siis viimane küsimus puudutab SWIFTi lepingut ja andmete vahetust ning raamlepingut USA ja Euroopa Liidu vahel. see, mis puudutab siis andmekaitset äh, äh, karistusmenetlustes. millal te arvate, et tõesti hakatakse seda rakendama? Mr. Sensenbrenner. I'll do it in reverse order. ma vastan siis tagurpidi järjekorras. andmekaitsed, eh, andmekaitsmine eh, siis eh, kriminaalmenetluse puhul, seda arutatakse järgmisel nädalal. ma kahtlen, et selles osas mingisugusele lõplikule kokkuleppele jõutakse, kuid sellega tegeletakse edasi teiseks, sõltumata sellest, äh, mida ütleb seadus, kui agentuur äh, teab, et ta võib äh, sellistest küsimustest üle vaadata, jälgimisest üle vaadata, siis see annab talle võimaluse tegutseda nii, nagu ta seni on seda teinud. nii et isegi kui Freedom Act on ähm, vastu võetud. Äh, jälgimine tähendab seda, et, et, et antakse märku probleemist siis, kui äh, see probleem tekkinud on. nii et äh, see puudutab siis nii kongressi kohust kui ka Valget Maja. kokkuvõttes see meie eesmärk oli ju Ameerika seaduste parandamine me soovime, et respekteeritakse õigusi nii Ameerika kui Euroopa Liidu kodanike õigusi. võime teile öelda seda, et äh, kogu küsimus ju tegelikult, äh, kogu küsimus on ju seotud selle seaduse äh, ettepanekuga, õigusloomise ettepanekuga, mille meie esitasime ja mm, Eh, ning see on seotud ka siis eh, selle eh, otsusega, mis võeti Julgeolekukomitee senatis vastu möödunud nädalal, mis minu jaoks on väga hirmuäratav. nii et kui Pfizeri kohus oma otsust muudab, siis ning äh, see teeb asjad loomulikult ka eurooplaste jaoks äh, asja keerulisemaks, kui nad juhuslikult äh, elavad Ameerika Ühendriikides, sest see tähendab seda, et Ameerikasse saabuvad välisriikide kodanikke on võimalik seitsekümmend kaks tundi järjest jälgida ilma, et oleks mingisugust vajadust selleks luba võtta kelleltki ja äh, senatis tegeleb sellega, äh, äh, tegeleb sellega Ameerika presidendi poolt valit-, välja valitud isikud, neil on selline tunne, et nad võivad teha kõike seda, mida nad ise tahavad, ilma et nad kellegi ees vastutaksid ja minu jaoks on see väga hirmuäratav. järgmisena saab sõna proua Sippel. jah, suur tänu, ka mina räägiksin saksa keeles, ütleb kõneleja iga kord, kui rünnatakse riiki, siis iga valitsus mõtleb selle peale, milliseid meetmeid kasutada selleks, et rünnakute vastu võidelda. nii et selles mõttes ma saan väga hästi aru nendest meetmetest, mis pärast üheteistkümnenda septembri sündmusi vastu võeti. aga teiselt poolt on äh, nüüdseks möödunud kaksteist aastat ja isegi kui ma kunagi ei julgeks väita, et terrorism maailmast on kadunud, on siiski olukord muutunud ja ma tahaksin teada, kas kaheteist aasta jooksul ei ole olnud kordagi hetke, kus USA valitsus või kongress mõelnud selle peale, et kas kõik need meetmed, mis toona pärast rünnakut vastu võeti, on ikka veel mõistlikud, kas nad tõesti aitavad saavutada soovitud eesmärki või et tuleb tunnistada, et nii mõnigi meede on muutunud üleliigseks. teiseks, te ütlesite väga ilusti siin, et äh, usaldamine on hea, aga kontroll on veel parem, kuid ma arvan, et iga kord, kui mõnele organisatsioonile antakse veelgi rohkem vahendeid ja võimu, siis tekib ka oht, et asjad äh, libisevad käest ja hakkavad omasoodu minema ning sellepärast on minu käest küsimus, et miks kelle peale keegi kaheteist aasta jooksul pole tulnud mõtte peale, et tuleks vaadata, mida NSA ja teised teenistused teevad, see selleks, et olla kindlad, et ka tõesti eesmärgid pühendavad abinõusid, et kas ei ole tõesti olnud siin kuritarvitamisi, sellepärast et kulud personalile on väga kõrged. ja viimane punkt, te ütlesite, et me soovime teatud asju uuesti tasakaalu viia, julgeolek ja kodanike õigused äh, aga meil siin Euroopas teiselt poolt tekib küsimus, et ilma äh, härra Snowdeni äh, avaldusteta toimiksid asjad siiamaani edasi nii, nagu nad toimisid. ja sellepärast minu küsimus, et kas siiamaani tõesti julgeolekuteenistusi ei kontrollitud ja teiseks, kui tõesti on täiesti selge, et luureteenistustes on äh, asjad äh, läinud käest ära ja tehti äh, Äh, asju, mis ei olnud äh, korras, et kas siis ei peaks mõtlema ka selle peale, et härra Snowdenisse hakkaksite te suhtuma siiamaani, kui olete siiamaani suhtunud? When... ma vastaksin esimesele osale teie küsimusest. kui mina Patriot Acti äh, koostin, siis mm, ähm, anti kuusteist laienenud volitust korrakaitseorganitele, seitseteist erinevat volitust selleks, et pidada terrorismivastast sõda. kaks tuhat viis lõpus äh, lõppes see sunset clause äh, äh, või klausel ja mulle kinnitati, et äh, iga üksik volitus kuulub äh, läbivaatamisele eraldi, kas neid pikendada või mitte. neliteist seitsmeteistkümnest jäid alaliseks äh, ja kõige olulisem oli see, et need muutusid seaduseks, CIA ja FBI ei saanud enam eh, üheksa üksteist komisjoniga eh, informatsiooni vahetada, eh, keelati see ja mm, artikkel kakssada viisteist on olnud tõesti kõige vastuolulisem, seda on praegu pikendatud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunini. mina igal juhul ütlesin et äh, kui äh, julgeolekuasutused äh, ei nõustu ref-, sellise reformiga nagu mina ja äh, senaator Leihi ette panime äh,, riskivad nad, et äh, seadus äh, tühistatakse üleüldse ja väga oluline on äh, julgeolekutegevust, kuid see peab olema suunatud nendele, kelle puhul on tõesti põhjendatud kahtlus seoses terrorismiga ja mitte rohkem. nüüd, mis siis juhtus? kui te vaatlete, kuidas NSA on äh, tõesti äh, kahtlusalustelt edasi liikunud selleni, millega nad praegu tegelevad, siis kahe tuhande kuuendal aastal tõesti äh, ähm, kasutati neid sätteid ainult siis, kui äh, need olid olulised terrorismivastases võitluses. ja seda sõna oluline kasutati selleks, et piirata või piiritleda kuidagi uurimist. justiitsministeerium äh, samas suut-, suutis veenda kõiki, et eh, luureorganite pädevusi tuleb laiendada ning eh, sellega lubati ka koguda andmeid nende puhul või nende kohta, keda kahtlustati terrorismis. NSA ähm, eh, töö ei ole äh, avalikustatud, äh, kuid äh, meil õnnestus tõesti välja tuua üks kõik, kõigist nendest juhtumitest, mida NSA on uurinud, õnnestus meil siiski välja selgitada, et ainult üks oli otseselt terrorismiga te seotud ja eh, nüüd tekib küsimus, mida tähendab sõna oluline, kuidas seda tõlgendada, kas eh, see tähendab seda, et muid vahendeid ei ole terrorismi peatamiseks eh, ja teine küsimus on, kuidas on toiminud järelevalve FISA kohus, senaat, senati ja esindajate kodu julgeolekukomisjoni mm, peaksid või, või olid tegelikult kohustatud eh, pidurdama eh, julgeolekuasutuste tööd, selle asemel, et pidureid peale panna, andsid nad aga gaasi ja eh, NSA sai mida iganes ta soovis. ja tekkis konflikt julgeolekukogukonna ja senaator äh, Feinsteini vahel, kes juhtis ähm, sen-, senati julgeolekukomisjoni ning äh, kohtu vahel äh, ja senati õiguskomisjoni esimees, mina olin muide varem selle koha, koha peal esindajate kojas, et meie teadsime, et äh, ähm, see, mis toimus, oli tegelikult seaduse väänamine ja vale ja me soovisime, et seda enam ei korduks. tänan. Have... kuna mõned äh, kolleegid soovivad see sõna, siis on mul veel neli kõnelejat nimekirjas olemas. nii et ma paluksin, et äh, näidatakse üles enesedistsipliini ja räägitakse lühidalt. järgmisena saab sõna härra Tolgats. suur tänu ma arvan, et me oleme siin heades kätes. kõik, kes teavad, millised, milline oli Ameerika poliitika üheksakümnendatel eh, aastatel, siis te teate, kui palju te tööd tegite Levinski eh, juhtumi puhul, et te kindlasti te teete suurt tööd, et asju edasi viia, kui teil on ees suured väljakutsed. Eh, võrreldes sellega, mis toimub Eh, tellega, mis toimus eh, kahe tuhande esimesel aastal, üheteistkümnenda septembri eh, aegsete rünnakute ajal, on praegu andmeid tohutult palju rohkem. selleks, et andmeid tõeliselt kaitsta, Euroopa kui Ameerika kodanike andmeid, oleme me kasutatakse erinevaid programme, tehakse seda salaja ja nii edasi teil on kindlasti suurem, suurem võitlus ees, kui teil üheksakümnendatel oli. sooviksin teada teie arvamust selle kohta, kui see probleem, kui suur see probleem teie meelest on? senaator Lee ja minu jaoks ei ole oluline võita. me peame võitlema eh, eh, mitte ainult valitsusega, vaid ka eh, kongressi esindajatega, esindajatega oma parteide juhtidega eh, ja ka teiste eh, julgeolekukomisjoni liikmetega. loodustandev märk oli see, et, eh, et et Michigani esindaja poolt välja pakutud muutused ei läinud läbi ainult kõigest jäi seitse häält puudu, et see oleks läbi läinud ja selle muudatusettepaneku kohta ei toimunud väga pikka eh, arutelu. Mhm. nii et eh, praegusel hetkel arutelu on pisut pikenenud ning eh, eriti silmatorkav oli see, et kui see Marchi muudatusettepanek on läbi ei läinud, äh, siis äh, tuli siiski välja see, et, et äh, need, kes töötavad NSV heaks, ei ole teadlikud selles, et millised on nende agentuuri reeglid. ma arvan, et nende tiibu peab hakkama kärpima arutelu praegusel hetkel jätkub äh, ja äh, loodetavasti saame rohkem toetust. küsimus on selles, kuidas äh, on saada, kuidas saada rohkem toetust oma ettepanekutele nii esindajate kojas kui ka senatis. mul on väga hea meel selle üle, et senaator Lee on sellele alla kirjutanud, ta on kõige vanem senati liige ning ta on ka siis äh, ametikoha tähtsuselt neljandal kohal. järgmisena saab sõna härra Romeva suur tänu teile. siin on väga palju räägitud eh, sellest, eh, kuidas NSA on eh, väärkasutanud andmekaitseseadusi ja mul on väga otsene küsimus, milline on teie arvamus selle üle, kas äh, seadusi on kasutatud äh, selliseks, et näiteks jälgida legitiimseid poliitilisi äh, liikumisi, nagu näiteks Occupy Wall Street või Indignados Hispaanias? selleks, et selle nimel, et nii-öelda nagu terrorismi vastu võidelda. nii et kas ei ole mitte midagi enamat kui äh, Äh, usaldamatusest valitsuste vahel, vaid on usaldamatus ka erinevate poliitiliste liikumiste vahel, sotsiaalsete liikumiste vahel. ja äh, sest mõned nende seast äh, on valitsustega koostööd teinud teatud küsimustes. milline on nägemus Ameerika poole pealt ja, ja kuidas see võib tulevikus edasi areneda? mis mul selle kohta öelda on? sisepoliitika seisukohast ja rääkides Euroopa Liidu liikmesriikidest, siis mina arvan, et et see pole selline küsimus, mida peaks kuidagi liikmesriikides ja Brüsselis arutatama. aga ühte asja peab alati meeles pidama terrorismivastane uurimine puudutab siiski äh, jälitusteabe jagamist ja jällegi minu lootus on see, et Freedom Act saavutab selle tasakaalu, äh, mida on vaja äh, julgeoleku ja kodanikuvabaduste vahel. mina arvasin, et, et see eelmine Patriot Act oleks pidanud seda tegema ja FISA kohus samas ütles, et sõna relevant ehk oluline tegelikult annab pigem suuremaid volitusi, kui pi-, piirab. proua Ladford, suur tänu, tänan kes äh, soovisid äh, tänada senaatorit selle eest, et ta meiega siin rääkima tuli. ma mõtlesin siin selle peale, kas äh, teil oli võimalus näiteks olla dialoogis poliitikutega Londonis, erinevatest parteidest pärit poliitikutega. eriti huvitav oleks muidugi, kui ta oleks saanud konservatiividega rääkida. Te olete ilmselt teadlik sellest, et ei ole toimunud mitte mingisugust arutelu ei parlamendis ega avalikkuses, nagu see on toimunud Washingtonis. ning äh, äh, isegi peaminister on rääkinud võimalusest Guardiani ajaleht, ajaleht äh, Guardian kohtusse anda nende poolt tehtud paljastuste eest. võib-olla ma tahaks teada, kas te äh, haarate söödast kinni ja, ja avaldada arvamust selle kohta, et igasugune arutelu Londonis puudub sellepärast, et selline arutelu puudus ei aita ju kaasa kokkuleppele jõudmiseni Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel andmekaitse osas ja andmejagamiste osas no,? I, I m not gonna write äh, mina ei äh, lase ennast siin ahvatleda teie söödast. aga mis ma teile öelda saan? rääkides nüüd ühe liikmesriigi valitsusest, kes tegeleb julgeolekuaparaadiga oma riigis sest need küsimused peaksid nagu koduseinte vahele jääma. üks põhjus, miks mina täna siin olen, on teie kutse ja see, et üldine andmete kogumine on siiski Euroopat mõjutanud mhm. ja mõnda riiki eriti ja mul on alati hea meel äh, rääkida sellest, kuidas äh, jagunevad kodanikuvabadused ja julgeolek, äh, julgeoleku küsimused, aga ma arvan, et see eh, ette, seadusettepanek, mis meie eh, tegime, peaks tegelikult olema ühtne ja kehtima igal pool tsiviliseeritud maailmas, aga ma tean, et see lihtsalt ei toimi, sellepärast et eh, erinevates riikides on omad põhiseaduslikud ja, ja riigi ülesehituslikud põhjused. igal juhul tänan teie küsimuse eest. Thank you very much uh.... suur tänu Te mainisite, et kui eh, NSA-le survet avaldati, siis ta ütles, et kokkuvõttes eh, kõik see andmekogumine viis selleni, et üks terroriakt suudeti ära hoida. no seda pole väga palju, aga parem ikka kui mitte midagi. kas eh, see viis ka süüdimõistva otsuseni? me kõik teame, et terroriakti ettevalmistamine on väga tõsine kuritegu peaaegu sama tõsine kui selle välja kui selle elluviimine, mis nende kahtlustatavatega juhtus, kas ta mõisteti süüdi? Uh, jah, tõesti jõuti äh, süüdimõistmiseni, kuid see puudutas finantseerimist, äh, mitte rünnakut ennast. kui te nüüd lubate, äh, tavalise kuriteo ja terrorismi vahe on selles, et kui kuritegu pannakse toime, siis äh, tavaliselt korrakaitsjad reageerivad äh, nii, et kogutakse äh, mingeid äh, tõendeid, tunnistajad kuulatakse üle, antakse asi prokurörile, prokurör viib asja kohtusse. kui terrorismijuhtumiga on tegemist, siis see, tuleb tegutseda mitte reageerivalt, vaid proaktiivselt ehk ennetavalt septembri kolmes rünnakus äh, sai surma peaaegu kolm tuhat inimest. me teame ka, et lisaks New Yorgile kannatas ka Pennsylvania, aga äh, mõelge näiteks suurtele spordisündmustele, kümned tuhanded inimesed on ohus seal. seega äh, terroristid tuleb enne akti toimepanemist peatada ja äh, mina äh, olen äh, õigusaktide väljatöötamisel veendunud nüüd selles, et see vajab teatud julgeolekumeetmeid, infiltreerumist, kuid kogu seda julgeolekutööd tuleb teha seaduse järgi, sellel peab olema põhiseaduslik raamistik, mis iganes kui terroristid näiteks Saksamaal USA vastu rünnakut plaanivad, siis see uurimine, mis toimub Saksamaal, minu arvates peaks ikkagi lähtuma äh, Saksa seadustest ja mingisugust ekstraterritoriaalset põhimõtet, näiteks Ameerika õiguse kohaldamist ei tohiks äh, äh, seal rakendada aga kui need Saksa kodanikud äh, tulevad äh, USA-sse, siis loomulikult me võime lähtuda näiteks ka äh, selle kartusest Saksa seadusest, et peatada terroriste. Uh, see viimane märkus ähm, paneb mõtlema selle peale, et, et, et ekstraterritoriaalsuse küsimus on, er-, on tõsine küsimus, sest see tähendab seda, et terroriste ei peagi olema Ameerika territooriumil. Ameerikal on vaja ainult ligipääsu selle isiku andmetele, kas Ameerikas või kus iganes majal, maailmas. nii et see äh, territoriaalsus küsimus äh, on väga äh, oluline ja see puudutab siis terroriaktide korraldamist ükskõik kus maailmas. meil on üks minut aega, meil on siin üks lisaküsimus veel. Let me just ask ma küsin veel ühe lõpuküsimuse, sest mm, FISA on ju, FISA seadus on ju kokkuvõttes olemas ja selle puhul laieneb ka, sellel on ka üks aspekt, mis viitab äh, Euroopa Liidu kodanikelt pärit äh, andmetele. Euroopa kodanikel ei ole võimalik ka pöörduda Ameerika Ülemkohtu poole, et ennast kaitsta kas teil on ka selles osas mingisugune plaan? Under the FISA Act. FISA akti alusel üks USA kodanik ilmselt ei tea, kas äh, FISA kohus on lubanud korrakaitsjatel äh, või äh, julgeolekuasutustel ligipääsu tema andmetele Äh, kui inimene mõistetakse süüdi USA kohtus, siis meie kriminaalmenetluse järgi on vaja selle informatsiooni avaldamist äh, äh, kaitseadvokaadile selleks, et kaitset korraldada ja põhjendada, et näiteks informatsiooni ei ole kogutud ebaseaduslikult. Differentiation between US Ähm, Ameerika kodanike või residentide vahel ning teiste vahel ning selle küsimuse ma tahtsin tõstatada, kuidas te selle diskrimineerimise aspektiga tegelete? jällegi äh, volinik äh, Reding ja justiitsminister Holding kohtuvad järgmisel nädalal äh, Washingtonis ja arutavad seda, kuidas niisuguseid asju lahendada parim näide on võib-olla üks Euroopa Liit, Liidu kodanik, kes on sattunud USA no-fly või äh, lennukeelu äh, nimekirja. kuigi võib-olla tal ei olegi mingeid terrorismisidemeid äh, sama asi juhtus ka senaator Kennedy'ga, sellepärast et ilmselt kellelgi oli pi-, äh, Põhja-Iirimaal äh, samasugune nimi ja ja kujutage ette, et, äh, et senaator Kennedy sattus selle tõttu lennukeelunimekirja. suur tänu, tänan teid selle eest, et siia tulite, härra Brennan, ja suur tänu, et te vastasite meie küsimustele ja loodetavasti võime teie peale loota, et te soovite dialoogi jätkamist. siin on väga palju selliseid küsimusi, mida soovime käsitleda järgnevatel kuudel ja aastatel. kui palun kolleegid suudaksid veel natukene vaikida. Te ütlesite, et on võimatu nõuda, et globaalne eraeluseadus vastu võetakse, me elame eraldi süsteemi siis, kuid, süsteemides, kuid äh, samas me siiski elame vastavalt samadele äh, põhimõtetele. see, mis teie jaoks äh, on oluline, on meie jaoks esmatähtis. me peame näiteks ka koostööd tegema sellistel teemadel nagu kodanikuvabadused. me see oleks kindlasti ka hea eeldus vabakaubanduslepete üle arutelude jätkamisel, mida me kõik soovime, nii et ma loodan, et me saame siin kohtuda taas kord järgmisel kevadel, et koostööd edasi teha. suur tänu teile! okei okay,, then um, the nii, ja nüüd äh, kõnelejad vahetuvad järgmise paneeli liikmed tulevad siia istuma, mis äh, puudutab siis äh, luureteenistuste kontroll parlamentide poolt. meil on siin kaks kõnelis kõnelejat, kõigepealt Peeter Erikson, kes on teel siiapoole ning äh, tema on siis põhiseaduskomisjoni esimees Rootsi parlamendis ning härra Van Delden, kes on äh, Hollandi iseseisva kontrollikomitee esimees, siis luureteenistuste kontrollikomitee esimees Okay, colleagues, we continue with the second session. jätkame nüüd järgmise paneeliga ning palun, et äh, need, kes eravestlusi peavad, vestleks edasi väljaspool saali. härra Olbrecht. niisiis, siin saab saad sõna härra Erikson ja härra Van Deldeni. ma annan sõna. Äh, palun, et te teeksite kümneminutise sissejuhatuse ja siis äh, on äh, võimalus küsimuse ja vastuse teie jaoks. härra Birker, kodukorda puudutav küsimus. Rootsi delegatsiooni nimel tahan esitada küsimuse, sest äh, siin oli segadus ja meie kolleegid palusid kohe alguses selle küsimuse esitada. nimelt Rootsis vastutav komisjon, põhiseaduse komisjon ei vastuta parlamendis nende küsimuste eest, millest me siin täna räägime, me räägime siin spionaaživastasest tööst ja andmekaitsest ja Šve-, Rootsi delegatsiooni küsimus oligi sellepärast, et äh, miks kutsuti siia härra Erikson, kas härra Erikson on siin äh, Äh, kui parlamendi komisjoni esimees, äh, mida ta juhib, kuigi sellel komisjonil ei ole pädevusi selles valdkonnas või on mingi teine põhjus, miks see inimene siia kutsuti, nii et ma palun seda mulle selgitada. Already in your email, it was sent to us uh, shortly before the vastus oli teile meilis juba olemas, see saadeti teile enne kohtumise algust, kui ma sellest asjast nüüd õigesti aru saan siis selle küsimusega tegelevad Rootsi parlamendis eh, kaks komisjoni, see on nüüd üks vastutav komisjon, nii et eh, eh, me teg-, taotluse kõneleja saatmiseks tehti tavapäraseid parlamendivahelisi kanaleid pidi ning härra Erikson saadeti siia Rootsi parlamendi poolt, nii et siin mingit probleemi ei tohiks olla. nii et kui see nüüd selge on, siis annan nüüd sõna härra Eriksonile. Thank you very much uh... I Um, aitäh, ma vastutan, vastan võib-olla kohe alguses teie eh, küsimusele, ma ka kuulsin sellest segadusest. proua Koratsa pilt nimelt eh, andis mul sellest teada eh, Rootsi välisministri abikaasa tegelikult on meil kolm komisjoni Rootsi parlamendis, mis vastutavad nende küsimuste ees, igaüks erinevalt. ja arvatavasti kõige rohkem on kaasatud sellesse küsimusse praegusel hetkel kaitsekomisjon. on täiesti ilmselge, et see puudutab väga paljusid kaitsepoliitika küsimusi ja nemad on äh, selle küsimusega väga palju seotud. ja selle kõrval ka õiguskomisjon tegeleb nende küsimustega. põhiseaduskomisjon vastutab kodanikuvabaduste küsimuste eest äh, ja see on ka põhjus, äh, miks äh, põhiseaduskomisjon on osaliselt vastutav nende küsimuste eest. jah, teil on õigus äh, osaliselt, aga võib-olla mitte sajaprotsendiliselt. ma loodan, et te olete nõus sellega, et ma jätkaksin rootsi keeles, äh, sest ja siis võib-olla siis, kui vastan küsimustele, lähen uuesti üle inglise keele, sest tegemist on tehniliste küsimustega ja ma tõesti eelistaksin rääkida rootsi keeles selleks, et ma ei ütleks midagi valesti. aitäh! olukord Rootsis kõikides nendes küsimustes, mis puudutavad luureteenistusi ja nuhkimist ja järelevalvet internetis. kahe tuhande kaheksandal ja kahe tuhande üheksandal aastal toimus meil väga põhjalik arutelu nendes küsimustes, sellepärast et äh, Rootsi valitsus oli vast-, oli esitanud uue seaduseelnõu, selleks, et äh, reguleerida luureteenistuste tööd. varem nende töö ei olnud reguleeritud. ja nende arutelude käigus tuli välja ka kriitika selle seaduseelnõu osas. paljud organisatsioonid nii parlamendi sees kui ka väljaspool parlamenti kritiseerisid eelnõud ja selle kriitika puhul räägiti tihti sellest, kas tõesti on mõistlik äh, pealt kuulata inimesi, kel, keda ei kahtlustata mitte milleski. ja räägiti sellest, et äh, äh kuidas üldse suhtuda pealtkuulamisse Rootsis ja just sellisel määral, et kuulatakse pealt äh, rootslasi. ja ka valitsuses oli palju liikmeid, kes kritiseerisid. mõned äh, saadikud äh, parlamendis ütlesid, et nemad ei saa hääletada selle seaduseelnõu poolt ja seetõttu hakati seda seaduseelnõud uuesti üle vaatama ja parandama ning äh, seadus äh, võeti vastu. ja ma räägiksin teile nüüd sellest, äh, kuidas see välja näeb ja siis ma hiljem räägiksin veel ka sellest, millised on arutelud nendes küsimustes praegu meil on riiklik asutus FRA, mis vastutab äh, luureteenistuste töö eest. ja selle kõrval on meil veel ka terve rida kontrolliasutusi kõige põhjalikumat kontrolli teostab äh, sõjalise luuretegevuse kohus, mis lubab ka äh, spionaaži. aga meil on ka SIUN, tegemist on riikliku asutusega, mis puudutab jällegi sõjalist luuret ja nemad kontrollivad seda, e, kas FRA amet tõesti peab kinni nendest määrustest, mida kohus vastu võtab. poole aasta pärast pädevused e, kaotavad oma kehtimuse ja neid tuleb uuesti kohtult küsida. E, me räägime siin ka klaasfiibertehnoloogiast, järelevalvest ja ka erinevatest äh, otsimiskriteeriumitest, äh, mida võib kasutada. kui sõnumi edastaja ja selle saaja on Rootsis, siis järelevalvet sellise äh, kommunikatsiooni üle teostada ei tohi. ning FRA-d huvitab äh, põhiliselt see, kui lä-, Rootsi kaudu informatsiooni edastatakse, mitte Rootsi-siseselt. selline piirang on meil seadusesse sisse kirjutatud SIUN ehk see järelevalvet teostav inspektsioon ei vaata mitte ainult äh, otsingukriteeriumeid, vaid peab ka hoolitsema selle eest, et andmed äh, teatud aja möödudes äh, kustutakse ja et seda tehakse vastavalt nendele tingimustele, mil, mille on tõstatanud kohus. siis on veel üks amet, mis FRA üle järelevalvet teostab jällegi räägime siin õiguslikkuse küsimustest ja siin mängib väga tähtsat rolli ka Andmekaitse Inspektsioon. Nemad äh, tegelevad just isikuandmete äh, kaitsega internetis. ja siin on äh, väga tähtsad ka need load, mida saavad erinevad ametid isikuandmete kontrollimiseks või kasutamiseks. nüüd tuleb veel vaadata, mis meil praegusel hetkel toimub. Rootsi parlament on päris aktiivne. reedel toimus meil ühine arutelu mis puudutas FRA ja NSA omavahelisest seotusest ja sellest, kuidas see Rootsit mõjutab olukord ja arutelu minu arvates ei ole nii tõsine, kui ta oli kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal. rootslaste jaoks on üheks probleemiks praegusel hetkel see, et nendes küsimustes on meil parlamentaarne kontroll väga nõrk. räägitakse seaduselünkadest ähm, ja selles arutelus on näha ka ebakindlust ähm, kui me räägime Rootsi ametite koostööst teiste riikidega, et kui kaugele see läheb, kuidas see Rootsi kodanike elu mõjutab ja mida see kõik tähendab. sellepärast, et parlamentaarne kontroll ei ole nii hea, kui ta peaks olema. kord aastas peab valitsus parlamendile esitama aruande äh, luureteenistuste kontrolli kohta, see on meil seadusega niimoodi ette nähtud. ja selle kõrval tuleb öelda, et me oleme tõesti äh, luureteenistuste puhul väga pikalt juba tegevad olnud ja sõjavägi ja valitsus peavad sõjalise kaitsepoliitika jaoks luuretegevust väga tähtsaks. valitsus hindab ka ise seda informatsiooni, mida me kasutame ja see on väga tähtis ja see, seda peab endale teadvustama, kui väljaspoolt meie olukorda vaadata. ja see selgitab ka, miks valitsus on nii ettevaatlik, kui ta kritiseerib luurealast tegevust, võib-olla vastupidiselt teistele riikidele Euroopas. ja eriti, kui räägitakse ka USA-st ja NSA-st. rohelised parlamendis meie toona ei olnud selle luuretegevuse seaduse eelnõuga rahul, me kritiseerisime seda, eriti selle õiguslikku alust ja seetõttu kohe algusest peale ei võetud seda seaduseelnõud väga tõsiselt. ja seetõttu ka tegelikult isikuandmete kaitse osa ka lõplikus projektis ei olnud äh, väga hästi välja töötatud, sellepärast soovisime meie, et töötataks nüüd välja uus seaduseelnõu, kus õiguslik alus oleks selgelt paigas, läbipaistvus parandatakse ja ka parlamentaarset kontrolli tuleb parandada nendes küsimustes. ja selle kõrval äh, ka Rootsi parlamendis räägitakse nendest kõrv-, küsimustest ähm, hiljuti ka sotsiaaldemokraatide hulgas, kas et me ei peaks tugevdama ka ettevõtete kaitset spionaaži vastu. et kas see peaks äkki olema ka meie prioriteediks, selleks et vältida tööstusspionaaži? ja seda kõike ka nüüd arutelude taustal, mis toimuvad NSA tegevuse üle olukord parlamendis nendes küsimustes ei ole väga hea. eriti kui soovitakse seadusandluses suuremaid muudatusi läbi viia. kahe tuhande kümnendal aastal sotsiaaldemokraadid, rohelised ja vasakpoolsed võitlesid üheskoos selle seaduse ülevaatamise eest ja sellise seadusandlusest, mille puhul õiguslik alus oleks kohe algusest peale paremini paigas olnud. nüüd on aga sotsiaaldemokraadid tagasi tõmbunud ja toetavad pigem valitsuse lähenemist ja seda praegust seadust, mis kehtib. see tähendab seda, et meil on võimalik teha ainult väikeseid muudatusi, mitte aga suuri nii et suurte muudatuste tegemiseks on võimalused väga väikesed suur tänu, see oli sissejuhatuseks kõik ja olen valmis vastama teie küsimustele. nagu öeldud, mina ei ole kaitsekomisjoni liige ja seetõttu ma ei ole võimeline vastama kõikidele küsimustele, eriti kui nad lähevad väga üksikasjalikuks. hästi, suur tänu, ütleb proua Infeld Läheme nüüd kohe esimese küsimuste vooru juurde, kõigepealt raportöör ja variraportöörid, härra Moraes, palun. <clears throat> suur aitäh. ma arvan, et kõigepealt tuleb öelda seda, et mm, kui me nüüd kommenteerima hakkame teie vastust, siis äh, me püüame äh, ikkagi äh, arvestada ajapiirangutega ja veebruaris tuleb juba koos, esitada aruanne liikmesriikide äh, julgeoleku äh, olukorra kohta või äh, jälitusteabe olukorra kohta ja muidugi ma tean, et niisugune töökorraldus ei ole ideaalne, kuid ikkagi mm, me tahaksime koostada ülevaate Euroopa Liidu olukorrast tahaksin teile öelda, tõesti, olukord ei ole ideaalne, Rootsi olukorda ma ka ei tunne piisavalt, kuid äh, meie tahtsime mitte parteipoliitilist ähm, seisukohta, vaid tahtsime teada, kas objektiivselt on vaja midagi muuta, kas asjad toimivad ja ähm, muidugi küsin ma äh, nii Ühendkuningriigilt kui Hollandilt sedasama, äh, nimelt äh, need vastuolulised juhtumid, teiste riikide järgi luuramine, kuhu oli segatud ka Taani ja, ja Soome kas sellised süüdistused tegelikult, ähm, mis on seotud andmevahetusega, et, et kas äh, kas süüdistused on õigustatud, kas probleem tulenes pigem õigusraamistikust ja kui, siis kas õigusraamistikku kavatsetakse reformida? Äh, ma kujutan ette, et ka teised parlamendiliikmed tahavad siin äh, oma arvamust avaldada, aga mida teie arvate? milline võiks olla lahendus, kas peab praktikat muutma, mentaliteeti muutma? meie tahaksime liikmesriikide informatsioonikillud kokku panna ja loomulikult Rootsi on ainult üks osa eh, sellest meie tööst, aga rääkige meile, mida teie arvate, kuidas asjad liiguvad yes,? härra I... Erikson, palun mina arvan, et äh, tegelikult on võimalik kontrollivahendeid äh, nagu tõhustada, täpsemaks muuta. seda on võimalik teha erineval moel. nimelt, kui me räägime äh, justiitssüsteemist, kohtud ju annavad määruse välja FRA-le, FRA peaks muutuma äh, äh, või peaks kandma rohkem vastutust valitsuse eest, parlamendil võiks olla parem kontroll, äh, ülevaate selle üle, mis toimub julgeolekukogukonnas. Ähm, kaitsekomisjon ähm, meie arvates omab praegu päris head või, või teostab päris head järelevalvet selle üle, mis toimub ja kindlasti on võimalik neilt õppida, aga meil on ikkagi Rootsis eh, eh, enamasti kõik rootslaste kohta reguleeritud, aga see, mis teistes riikides toimub, kuidas infot vahetatakse ähm, emaile mm, loetakse, ma arvan, et see asi tuleb lahendada läbirääkimiste ja kokkuleppe teel. Euroopa Liidu sees, see peaks riigid üksteise järel luurama muidugi mina loodan, et, et, et on võimalik selline kokkulepe saavutada või vähemalt selline kokkulepe, kus öeldakse ära, millistel alustel eh, luuret teostatakse. ja järgmine samm oleks siis see, et eh, kui meil on kokkulepe läheme sellega USA juurde, ütleme, näete, meil on Euroopa sees kokkulepe olemas üksteise järelluuramise kohta äh, või siis massilise öö, ähm, poliitikute, ametnike, ettevõtete, kodanike järele luuramise kohta ning öö, äh, meie sooviksime, et ka teie meiega ühineksite, nii et see oleks nagu mm, mitmest sõnast härga Sarvest, aga samas ma pean ütlema, Euroopa Liidus on võimalik, ma ei ole küll idealist, aga Euroopa Liidus peaks olema see võimalik ja kui me seda ei saavuta, siis, siis on asi jama Richard um, <laughs> We'll strike that from the record. Yeah, we strike that, yeah. No, mm. no, okay. Nothing. It's been picked up by the NSA, so we can strike it <laughs> as much as we like. yeah, yeah. And it's um, meie tänane koosolek on ka veebis otse üle kantud. Um, ja ma olen täiesti kindel, et interneti kaudu on võimalik ka täna parlamentaarset järelevalvet teostada ja järgmiseks annan sõna meie järgmisele variraportöörile ning palun kõiki kõneajast kinni pidada, sest muidu jääme ajast maha. härra Albert, palun. suur tänu, ma tahaksin teha lühidalt ja keskendun tõesti nendele küsimustele, mis mind eelkõige huvitavad, aga tahaksin kuulda ka, mis teie arvate. kõigepealt parlamentaarne järelevalve. kas teie olete kursis, kas Rootsi parlamendi liikmed on eh, riikliku julgeoleku küsimuses koostööd teinud? kas on ehm, selliseid suhteid ka liikmesriikide parlamentide vahel, kas on mingi koostööinstitutsioon loodud ja veel üks küsimus, mis mind väga huvitab kas te olete kuulnud Intsennist? või ehk on teie kolleegid kuulnud Intsennist, sellest, äh, äh, mida äh, see organisatsioon teeb ja millisel õiguslikul alusel? mulle tundub küll, et ma juba tean, mida te vastate, aga ma küsin ikka. ja lõpuks. Euroopa muidugi on väga hea me tegeleme oma komisjonis ka äh, põhiseadusküsimustega ja teie nimetasite oma sõnavõtus ka Euroopa Liitu, liikmesriike, äh, kes üksteise järele luuravad, aga teie äh, põhiseaduskomisjoni liikmed, teie ju ka arutate äh, erinevaid seadusi ja kas teiste liikmesriikide seadusi ka teie, teie riigis jõustatatakse, näiteks eh, Ühendkuningriigi Government Communications korraldas Belgacomi kaudu eh, pealtkuulamist, ma ei tea, kas eh, Rootsis on nii juhtunud, et Google'i või Yahoo kaudu keegi luurab inimeste järele, ma tean, et Soomes oli see võimalik ja kuidas teie parlamentäärid neid küsimusi arutate? ma palun, et te vastuses oleksite sama lühi, lühisõnaline kui äh, küsija. no mina vastaksin mõnedele teie küsimustele ei, aga nüüd sellele viimasele küsimusele vastaksin nii. mina tahtsin rõhutada seda, et me peaksime olema tegelikult äh, valmis palju paremini kaitsma oma ettevõtteid, äh, küberrünnakute vastu või küberrünnakute eest. me teame, et palju ressursse ja raha paigutatakse sellesse, et korraldada küberrünnakuid ja kui me soovime, et Euroopa ettevõtted oleksid konkurentsivõimelised, siis tuleb neid paremini ka küberruumis kaitsta. tänan. okei okay,, thank you uh.... hea küll ECR-i e ja kuue variraportööre ei ole kohal, seega saan mina sõnajärje. kõigepealt te rääkisite e, e, spioneerimise või spionaaži keelulepingust või kokkuleppest liikmesriikide vahel, ma ei tea ühest küljest, kui on vaja eh, luurata, siis see peab olema seaduslik ja siis ei ole vaja kokkulepet või kui see ei ole seaduse järgne, siis ei ole mingisugust lepingut ka vaja. me ei pea ju ootama seni, kuni mõni pealekaebaja teatab, et liikmesriigid üksteise järele luuravad ja veel hämmastas mind see, et te ütlesite, et Rootsis on parlamentaarne kontroll väga nõrk mina, minule on jäänud küll mulje siin koosolekutest, et äh, Rootsi kontrollib telekommunikatsioonivõrgustikku väga hästi ja ähm, nüüd kogu see spioonivõrgustik äh, USA ja Ühendkuningriigiga ja see on ka nagu kontrolli all ja seetõttu ähm, minu arvates peetakse parlamentaarset järelevalvet veelgi olulisemaks kui mõnes teises liikmesriigis jah, ma nõustun sellega. Ehm, meil parlamendis tõesti toimus eh, parlamentaarse järelevalve üle tõsine arutelu. Eh, see oli mõni aasta eh, tagasi, siis võeti seadus vastu, see on nüüd toiminud paar aastat juba ja mina tunnen nüüd, et parlamentaarset kontrolli võiks veelgi tugevamaks muuta, et tõesti õigusraamistik toimiks nii, nagu see nagu loodeti seadusega. ja kui Rootsist veel rääkida, siis järgmisel aastal toimuvad valimised ning loodetavasti tõstetakse ka see küsimus päevakorda. ja nüüd see kokkulepe, millest mina kõnelesin ega tegelikult ei ole luuramine teiste järgi ebaseaduslik, Rootsis küll ei ole. muidugi igas riigis on oma raamistik, mille järgi luuratakse. aga kuna meil on siin läbirääkimised rahvusvahelistel, rahvusvahelisel tasandil ja, ja siis tegelikult ega, ega ei ole ju siis, siis, siis luuramine keelatud Torvalds ja Engström soovivad edasi küsida. palun. suur tänu. ma nüüd äh, kõneleksin oma emakeelt, sest äh, mm, küsimus puudutab Rootsi ja Soome suhteid. tuhande üheksasaja kolmekümne üheksandal aastal ütlesid äh, rootslased, et see, mis on oluline Soome jaoks, on oluline Rootsi jaoks, aga asjad on äh, vahepeal muutunud ja nüüd tundub, et Rootsi jaoks on tähtsam see, mis toimub äh, Balti riikides. me oleme näinud äh, siin vahepeal ka seda, et, et kodanikke on tõesti nördima pannud USA tegevus, aga mida Rootsi teeb? mida Rootsi teeb oma mm, ähm, naabrite suhtes, võib-olla te olete silmakirjalikud? on. jah. Äh, suur osa äh, kaabelsidest läheb Rootsist ju Balti riikidesse ja mitte ainult Soome ja see on täiesti mm, õige. Äh, me tõesti Hmm. räägime siin praegu Rootsile strateegiliselt tähtsatest küsimustest. aga kui me nüüd tõesti mõtleme selle üle järele, kuidas näiteks Soome, Rootsi ja Balti riigid võiksid kokkuleppele jõuda, aga ka Euroopa tasandil kokkuleppele jõuda selles suhtes, ähm, mida lubatakse kaabelsidevõrgustiku kaudu ähm, pealt kuulata, jälgida, mida mitte, siis võiks õige juriidilise raamistiku ka vastu võtta, aga muidugi ka ähm, Rootsi luureteenistustel on omad õiguspiirangud, ega nad ei saa piiramatult otsida, mida nad tahavad. suur aitäh, härra Engström, palun! ta tillfället i akt att prata svenska då suur tänu, ma nüüd ka kasutan võimalust, et rääkida äh, rootsi keelt. Ähm, tuleme tagasi selle juurde, millega te alustasite. kui äh, Rootsi kaitseseadus vastu võeti, siis ähm, toimus väga põhjalik arutelu selle üle. Äh, ma ise mäletan seda, kuid meie komisjoni kolleegid on ka kursis Rootsi küsimustega. see on siin parlamendis ka kuulamisel päevakorda tulnud ja nüüd äh, on Rootsis minu arvates kaheksa-üheksa asutust, äh, kes saavad tellida mm, jälgimisteenust äh, julgeolekuametilt ja politsei ähm, Eh, on sealhulgas, aga ka valitsus ja poliitilised institutsioonid, eh, välisministeerium, kõik saavad eh, taotleda siis luureasutustel nagu jälgimisteenust nii-öelda. ja kui nüüd see riiklik julgeolekuasutus as, ku-, kuidas ta suhestub politseisse, kaitsevägedesse? mina kardan, et ma ei saa praegu sellele vastata, mitte sellepärast, et see kõik on, on nagu salajane, ei, ma lihtsalt ei tea vastust sellele, millised need suhted on. okei okay,, that's, that's very honest. That, <laughs> yeah. väga aus vastus um,. To the end of this round. see toob meid äh, selle vooru lõppu, aitäh, härra Erikson ja järgmisena saab sõna härra van Delden. tema on siis Hollandi eh, luure ja julgeolekuteenistuste iseseisva kontrollikomisjoni esimees Hollandis. Teil on kümneks minutiks sõna, palun. maar van de gelegenheid gebruik maken om in ieder geval in het Nederlands te beginnen. Suur tänu. Ma üritan vähemalt alguses rääkida hollandi keeles. Mina olen jurist olnud kogu oma töö elu vältel on olemas raamatu äh, õigusteadus ning äh, samuti siis selline õigusteadus, mis puudutab äh, tegelikku elu, millest viimane võib aeg-ajalt tähtsam olla kui esimene. ma tahaksin nüüd astuda sammu tagasi. ma ei hakka kohe rääkima jälgimisest ja kontrollist, need kaks asja aetakse tihti segi. meil on Hollandis kaks eri tüüpi eh, julgeolekuteenistust ning eh, kui need kaks teenistust eh, vajavad igal ajahetkel seda, et, et ühesõnaga nad peavad tegutsema igal ajahetkel vastavalt seadusele ja nad peavad olema, ütlesin, garanteerima ka selle, et, et igasugused Eh, et igasugused tegevus vastaks seadustele ja et igasugused eh, sanktsioonimeetmed eh, oleks proportsionaalsed. kui need teenistused teevad oma tööd korralikult, kui jälgimistegevus toimub, siis peab neil olema vastutava ministeeriumi poolne luba ning äh, see tähendab seda, et ministeeriumis äh, tegelevad selle asjaga ka vastutavad juristid, nii et, äh, nii et asjaga tegeletakse põhjalikult. enne seda ei saa julgeolekuteenistused näiteks telefonikõnesid pealt kuulata ega midagi sellist teha. alles siis hakkab jälgimistegevus pihta. meil on Hollandis iseseisev komisjon, mis äh, ei ole kuidagi poliitiline ning ka tema äh, äh, komisjon on nii-öelda jälgimise, järelevalvekomisjon, mille liige ka mina olen. ning meil on samad autoriseerimisõigused kui nende teenistuste juhatustel. meil on seega ülevaade sellest, mis toimub me ei saa sügavuti kõigega tegeleda, sest julgeolekuteenistustel on sadu töötajaid, meil on aga kuus uurijat ainult oma komisjoni, kolm ajutist äh, liiget. see tähendab seda, et meie oleme oma ulatuselt palju ähm, piiratumad. samas me saame siiski tähelepanelikult jälgida seda, mis äh, mida need teenistused teevad, me kirjutame raporteid julgeolekuteenistuste tegevusest, esitame need vastutavatele ministeeriumitele ning samuti ka parlamentidele, parlamendile. Need äh, on avalikud äh, dokumendid. kui midagi on valesti läinud, on toimunud midagi sellist, mis on seadusevastane, siis seda mainitakse ka avaliku raportis, avalikus raportis. detailidesse ei saa alati laskuda, sest meil on saladuse kohustus, kuid samas me saame ära öelda selle, et mõni teenistus on vea teinud. kui see peaks vajalikuks osutuma, siis me võime ka äh, koostada salase ja see raporti, kus me detailselt selgitame, mida me oleme avastunud, avastanud ning kui esitame küsimusi, siis äh, julgeolekuteenistused peavad meie äh, äh, küsimustele vastama, nad peavad meile saa-, kättesaadavaks tegema isikuse, kes peab äh, küsimustele vastama ning hiljem esitatakse raport vastutavale ministrile ning parlamendiliikmetele. me ei esita seda kõigile parlamendiliikmetele, see on muidugi alati keeruline küsimus. esitame selle Eh, siis erikomisjonile, mis tegeleb julgeoleku küsimusega, sinna kuuluvad näiteks parlamendi parla,, Hollandi parlamendi poliitiliste mm, fraktsioonide juhid, kuid parlamendi eest midagi salajaseks, salaja ei hoita. Eh, kuigi eh, selge on see, et ainult piiratud hulk saadikuid saab, saab kogu info. see on hästi toimiv süsteem praegune seadus on kümme aastat vana ning äh, on arutatud seda, kas äh, me peaksime äh, tugevdama seda mm, kontrollikomisjoni, sest praegusel hetkel on meil ainult kontrolli funktsioon, mida me oleme väga tõsiselt võetud. mina olen selle komisjoni liige olnud kuus aastat ning selle aja jooksul on ainult üks juhtum olnud, kui minister äh, ministri arvamus meie komisjoni arvamusest eh, erines ning teatas, et ta ei soovi meie komisjoni poolset soovitust jälgida. seega ma arvan, et see on aspekt, mida tasuks eh, arvesse võtta. meie eh, peame nüüd arutama seda, millised on meie õigusloomelised võimalused. ma kujutan ette, et äh, selles äh, dokumendis soovitatakse, et äh, meie seisukohta tugevdatakse, et me ei ole mitte ainult lihtsalt nõuandvas rollis. Hollandis peetakse arutelu ka siit ka selle üle, kas on te, selliste juhtumiste puhul, mille puhul on, võib Eh, kui on tegu näiteks, kui kahtlustatakse näiteks varjatmist eh, või, eh, või siis pettust, see puudutab ka NSA küsimust, selles osas korrastatakse raport, mis saadetakse edasi parlamenti. praegusel hetkel toimub Hollandis arutelu, mis toimub ka vist Rootsis, nimelt meie teenistused praegusel hetkel eh, näiteks pead eh, kuulata ainult eh, siis nii-öelda raadiolained, nad ei saa ka-, kaableid või juhtmeid teile lisada, pan-, need kaablid või juhtmeid abil pealt kuulata ning praegusel hetkel soovitakse siis seda muuta. ehk siis, äh, et saaks äh, kaablite või juhtmete kaudu äh, ligipääsevatele infole samamoodi ligi kui raadiolainetest pärinevale infole. kuid üks küsimus on selles, et saada infole ligi, teine küsimus on selles, mis sellega edasi teha küsimus on teha, mida teha näiteks aadresside või muu sellisega. alles siis, kui selgitatakse, mis infoga tehakse, siis võib äh, ministeerium näidata rohelist tuld. meie oleme veendumusel, et ei ole ennem ilma ministri eriloata võimalik mingit tegevust läbi viia. me arvame, et kõik äh, toimub võimalikult legaalselt kuid me peame vaatama ka, millised võimalused näiteks rahvusvahelise koostöö tegemiseks on, kas või näiteks järelevalve läbiviimiseks, siis tegelikult need võimalused on väga piiratud. see puudutab siis näiteks ka kahe aasta e-, e-, erakonverentside läbiviimist, mis toimub üle aasta. E, kui toimub, kus saavad kokku inglise keelt rääkivad riigid, samuti Holland ja Belgia, me oleme osalenud sellel konverentsil. tundub, et äh, iga riik saab kontrollida ainult seda, mis toimub nende riigipoolses äh, süsteemis äh,. väga raske on mõjutada kuidagi seda, kuidas teiste riikide süsteemid toimivad. väga raske on ameeriklaste või inglaste käest küsida, et kuidas teie julgeolekuteenistused toimivad äh, ka meil on väga raske informatsiooni edastada, sest äh, meile laienevad äh, äh, ametisaladuse seadused, mis kehtivad Hollandis. praegusel hetkel on piiriüleselt informatsiooni väga raske edastada. suur tänu. ja nüüd saab sõna härra Moraes. aitäh, nagu ka härra Ericssoni puhul ähm, rääkisin ma juba, et me räägime tõesti luureteenistuste erinevast positsioonist erinevates riikides, nende positsioonist ja sealsetest vastuoludest. parandage mind, kui ma eksin, aga te andsite meile nüüd ülevaate selle kohta, mis toimub Hollandis ja nagu öeldud, parandage mind, aga äh, ühes intervjuus nädalavahetusel rääkisite te uuest süsteemist, uuest tarkvarast, mida töötatakse välja. kui see on vale, siis parandage mind. aga see tegelikult annab ka äh, Hollandi luureteenistustele uusi võimalusi ja kuidas siis äh, need teie kontrollivõimalused selle uue, äh, uute võimalustega sammu saavad pead, pidada? tahaksin teilt ka küsida, et mida te arvate sellest, mida me kuulsime Washingtonis siis, kui hakati rääkima NSA afäärist ja nendest süüdistustest massilise järelevalve kohta ja kui me rääkisime erinevatest kontseptsioonidest, kuidas Euroopa on kaasatud, et mida teie mõtlesite, kuidas te reageerisite sellele, arvestades, et teie olite ka Äh, olite ka seotud selle üheksa silma kokkuleppega? kõigepealt see uus süsteem, mis võib-olla võetakse kasutusele natuke aja pärast, see ei ole kindel, ei ole kindel, kuidas ta toimib. meie tegelikult ei ole kaasatud sellesse, minister ja tema teenistused teevad sellega ja meie peame lihtsalt mõtlema äh, et mis sellega siis peale hakata, et nende sõnade kohaselt võib see olla küll suurepärane süsteem, aga meie peame siiski seadusest kinni pidama ja peame vaatama, kas peetakse kinni nendest õiguslikest võimalustest, mis on ette nähtud, see on kõik, mida me saame teha mis puudutab seda Nine Eyes kokkulepet, üheksa silma kokkulepet, võib-olla te olete kuulnud siseministrit, kes on öelnud, et ma võin teile öelda, kas me kuulume selle üheksa silma äh, hulka, nii et võib-olla me oleme nende hulgas, võib-olla ka mitte mis puudutab NSA-d, paar nädalat tagasi toimus mul kohtumine Keith Aleksandriga, kes oli oh, Hollandis. üks minu kontoritöötajatest oli eh, minuga kaasas, temal oli kümme või kaksteist inimest eh, saatmas ja tema ütles, et me ei ole huvitatud Hollandist, meil ei ole mitte mingit informatsiooni Hollandi kohta see oli enne, kui me saime teada, kui palju oli telefonikõnesid äh, pealt kuulatud. ja isegi siis, äh, kui siin mainitakse num-, neid numbreid, siis tegelikult see telefonivestluste pealekuulamise arv on tõesti väga väike. jah, tegemist on rünnakuga, aga me ei usu, me ei ole päris kindlad, tegemist on tõsise rünnakuga Um, I am not going to mention those around. ma ei hakka mainima neid enam, kes pole kohal, nii et härra Albrecht, palun. suur tänu, kõigepealt suur tänu siia tulemast. minu esimene küsimus puudutab seda, mida te ütlesite. kas teil oli võimalik äh, näha neid dokumente, mida Edward Snowden äh, lekitas, sest need on tõendid nii et äh, ma eeldasin, et te teate nende dokumentide sisu ja mõned teie vastused on vastuolus äh, selle dokumendi sisuga, nii et ma olen nüüd segaduses. minu esimene küsimus, mille esitasin ka härra Ericssonile. tahaksin teada, kuidas teie komisjon te-, suhtub sellesse, et on täiesti ilmselgeid äh, teie rikkumisi, on olnud küberrünnakuid teie riigi territooriumil, NSA oli kaasatud. tahaksin teada, kas te tegelete sellega ja tahaksin teada, kas ka riiklikud parlamendid tegelevad selle küsimusega. ja kas te teate, kas on tehtud koostööd riiklike parlamentide vahel ka luureteenistuste kontrolli osas Euroopa Liidus? kui te teate Insenist eh, ja kui te teate, milline on selle õiguslik alus. ja peale selle olen kuulnud, et eh, üks kõrge ametnik eh, Hollandi prokuratuurist ütles, et me kuuleme nii palju pealt, et me ei tea, kuidas seda kõike kasutada et kas te olete mõelnud praegu andmete kogumise laiendamise peale ja kas see praegusel hetkel on äh, õige tegu, millele parlamendisaadikud ka oma jah hääle annavad? alustades nüüd sellest viimasest küsimusest, me teeme Hollandis väga suurt vahet tõesti äh, kriminaaluurimise ja luurealase uurimise vahel. ma leian, et kriminaaluurimise puhul tõesti liiga palju kuulatakse pealt ja võib-olla isegi ka julgeoleku küsimustes, kuid siiski julgeoleku küsimuses kuulame me pealt palju vähem kui äh, kriminaaluurimisest. mis puudutab Snowdenit, siis jah, neid dokumente me oleme näinud nii palju, kui neid on avalikustatud aga Keith Aleksandriga rääkides me tegelikult ei teadnud veel, mis Snowdeni dokumentides oli nii et ta võis lihtsalt öelda, et äh, et me ei tea Hollandist mitte midagi ja ma ei saanud mitte midagi vastupidist väita, nii et oleks hea, kui ta oleks tulnud nädal aega hiljem tulnud, siis oleks meil rohkem informatsiooni olnud. nii et see on kõik, mis ma saan praegusel hetkel öelda. If you, if you want to add a kui soovite lisada, siis palun lülitage sisse mikrofoni, teil on kümme sekundit nii et ei tea mitte midagi Insenist ja koostööst äh, riiklike parlamentide vahel. ja otse loomulikult tuleb teil nüüd ära oodata raport, mida me koostame, nii et ma ei saa teile öelda, mis on seal äh, kirjas, kõigepealt peame aru andma siiski enda parlamendile. aitäh ja nüüd annan sõna iseendale variraportöörina ALDE fraktsiooni nimel, enne kui anname sõna ülejäänud kõnelejatele ja ka mina räägiksin härra von Deldeniga oma emakeeles, ma ei tee seda väga tihti. kõigepealt äh, te ütlesite, et äh, lähimuspõhimõte äh, kehtib ja et on vaja läbi viia need katsed. Holland on maailmameister järelevalves. kas te tõesti leiate, et need lähimuse ja subsidiaarsuse põhimõte äh, Äh, on siin leidnud arvestamist, mõeldes nüüd viimase kümne aasta peale, kus on tehtud äh, äh, kriminaaluurimise ja luureteenistuse töö vahel, aga et see ähm, vahetegemine on muutunud häguseks terrorismivastases töös. nüüd see teine küsimus, mille esitas ka härra Moraes. ma olin väga üllatunud, kui ma ajalehest lugesin, et teie äh, komisjon, teie järelevalvekomisjon ei ole, ei ole Hollandi valitsusele andnud informatsiooni äh, pealtkuulamisaparaatide ostmise kohta, et ei saa neid praegusel hetkel kasutada. Teie äh, lähtute sellest, et igaüks äh, peab kinni distsipliinist, kuid ma ei usu, et praegune käitumine kinnitaks seda. kas teile ei valmista see muret? ja kolmandaks, kas teie leiate, et Hollandi luuretegevus toimib korralikult, sest meil on jäänud äh, Äh, mulje, et meil see ei toimu absoluutselt. muidu meil oleks olnud võimalik ära hoida kõike seda, mida härra Snowden on avalikustanud. isegi USA-s inimesed tunnistavad, et äh, luureteenistus ei toimi ja miks see siis nüüd Hollandis teie arvates toimib ja mujal mitte? ja viimane küsimus, kogu see järelevalve ja massiline andmete kogumine, mis on tegelikult vajalik ja mis mitte? mis puudutab teid, kas ei ole tõsi see, et äh, meil on siin praegusel hetkel nii-öelda jahtumine toimumas, informaatorid, poliitikud, ajakirjanikud, kui nad kardavad, et nende kohta hakatakse massiliselt andmeid äh, koguma, siis nad enam ei kasuta seda demokraatlikku õigust ennast vabalt väljendada. kas see kõik ei ole tegelikult ka suureks riskiks äh, demokraatlikule riigile. mis puudutab äh, pealtkuulamist ja mitteproportsionaalset kuulamist, jah, see on tõesti suureks ohuks, aga ma ei ole teiega nõus Hollandis tehakse kohe kindlasti suurt vahet äh, karistusmenetluse ja luuretegevuse vahel. et tõesti liiga palju ja ülemäära kuulatakse pealt, seda ma ei usu see ei ole nii. kõik telefonikõnede pealtkuulamised äh, äh, meil on siin kindel süsteem, me kõike tõesti ei lindista ja meil on kohe süsteem, mis ütleb, äh, äh, et kui liiga kaua see kestab ja kui liiga kaua lindistatakse, siis on võimalik ministril seda ka lõpetada. ja see on tõesti korralik ringkontroll, mis meil toimub siis ka see nuhkimisvara. ma arvan, et siiski on suur vahe selles, kas need seadmed osteti ja kas neid ka kasutatakse. jah, võib-olla tõesti lasti paar miljonit tuulde, aga ma kujutan ette, et äh, vahel on siiski hea, kui need on olemas, need seadmed ja kui seadust muudetakse, et siis on võimalik ka neid äh, kasutada kui aga seadus ei luba selliseid äh, meet-, vahendeid kasutada, siis me hoolitseme selle eest, et me äh, ei kasuta neid vahendeid ja avaldame oma raporte ilma, et me neid oleks äh, kasutanud. ja see loomulikult Hollandis kõik, mis me saame teha, on see, et me vaatame, mis toimub Hollandis, me saame tõesti ainult luureteenistusest Hollandis rääkida, me ei saa mõelda seda, mida teevad teised ameeriklased või mõned teised riigid isegi mida nad teevad Hollandis, sest me ei tea seda. kui meie luureteenistuses keegi saab teada, et on äh, sekkutud ja kui, äh, siis me otse loomulikult võtame ka vahendeid vastu ja on need siis nüüd Ameerika, Soome või Belgia luureteenistused, äh, me, siis me kohe kindlasti tegeleme nende küsimusega, meil on suurepäraseid näiteid ka selle kohta, et me sekkusime, kui oli täiesti selge, et luureteenistused läksid kaugemale kui see, mis on ette nähtud. kas see kehtib ka siis, kui Ameerika ja Ühendkuningriigi äh, luureteenistused SWIFTi andmetele Hollandis juurdepääsu endale äh, siis äh, said, jah, otse loomulikult, äh, nii see on. kui me oleme sellest teadlikud äh, ja tihti arvatakse, et äh, see server on Hollandis, aga ta ei pruugi seal olla. kõik, mis on Hollandis kohapeal, siis selle kohta me võtame meetmeid, aga meil peab olema enne tõend, et sellesse serverisse on sisse häkitud. hästi, kaks sõnasoovijat on meil veel proua Sippel, proua Sargentini, siis palun proua Sippel suur tänu, minul on kaks üpris lihtsat ja lühikest küsimust. Te mainisite, et äh, luureteenistuse töökohta äh, pidevalt äh, raporteid avaldatakse. Teie komisjon, kas see tuleb ka järjepidevalt kokku või ainult siis, kui mõni liikmetest ütleb, et äkki <laughs> oleks viimane aeg kokku tulla? ja teine küsimus kõikide nende uuringute jooksul oleme me tihti kuulnud, et me ei loe mitte kõike, me ei kuula kõike, et on teatud võtmesõnad. kas te võite enda riigi kohta öelda, kes milliste kriteeriumite kaudu need võtmesõnad paika paneb? ja kas piisab sellest, et üks võtmesõna kommunikatsioonis esineb selleks, et seda kuulata või lugeda või peab olema mitu võtmesõna? olemas ja kui tihti kontrollitakse, kui mõistlik on see kuulamine ja kas need tõesti vastavad ka tavadele, mis on ükskõik kelle poolt paika pandud. ja kas teil on ka mingi ülevaade selle kohta, kui palju neid võtmesõnu on, mida otsitakse inimeste omavahelisest suhtlusest? kõigepealt meil toimub informatsioonivahetus teenistuste vahel see toimub kogu aeg, teatud teenistuste vahel rohkem, teiste vahel vähem ja Hollandi teenistused äh, peavad äh, kogu aeg luba küsima ja neil on võimalik andmeid vahetada ainult nende teenistustega, mis vastavad teatud standarditele. muidu nad ei tohi koostööd teha. mis puudutab neid võtmesõnu, mida kasutatakse selleks, et äh, uurida äh, siin on, meil on nimekiri, seda nimekirja me oleme näinud, me ei saa ise seda koostada, me võime seda kommenteerida ja kui seal on mõni sõna, mis on mõttetu, siis me ütleme seda ja siis nad kustutatakse sealt. me vaatame iga paari kuu tagant need nimekirjad läbi ja vaatame, kas nendest sõnadest on ikka veel kasu sest muidu on seal tõesti väga palju mõttetuid sõnu ja me tegeleme mõttetute äh, sõnadega meie leiame, et äh, teatud äh, mõisted on liiga laiad, lähevad liiga kaugele ja et me peaksime rohkem keskenduma nende sõnade väljatöötamisel ja paikapanekul. suur tänu ja proua Sargentini, palun. suur tänu, proua esimees härra von Delden, ma tahaksin tulla selle intervjuu juurde tagasi, mille te Volksgrandi ajalehes äh, andsite nädalavahetusel ja härra Moraes vihjas ka sellele. seal te ütlete nimelt, et Hollandi luureteenistusel on kavas spionaažisüsteemid uued soetada ja et need on praegusel hetkel suures osas seadusevastased, aga samal ajal te ütlete ka, et seadus on lihtsalt liiga vananenud jah, äh, siin on meil probleeme olnud ka Fiira äh, kiirrongidega, ka siis öeldi seda, et äh, seadus on liiga vananenud ja te ütlesite ka, et me ostame siin kokku, aga ei kasuta neid. minu arvates on see natukene imelik, sest äh, kiirrongide puhul oli see täpselt samamoodi. ma tõesti tahaksin teada, miks Hollandi seadusandlus on praegu nii vananenud selles küsimuses ja miks Hollandi luureteenistused äh, võivad neid seadmeid osta, lootes, et võib-olla seadust muudetakse. ja teine küsimus äh, Te rääkisite ka nendest võtmesõnadest, mida kasutatakse, et kas nad on liiga laialivalguvad või liiga kitsad. ja te ütlesite ka, et vahel te ütlete, et need on mõttetud. selle aasta alguses äh, avaldati raport äh, vasakäärmusluse kohta. kas teie komisjon ka andis oma hinnangu sellele raportile, kas teie tegite järeldusi selle kohta, äh, kui vajalikud on sellised uuringud ja milline see teie järeldus siis oli, aitäh! suur tänu, mis puudutab seadusandlust, siis ma arvan, et see on vananenud ja seda on näha, justkui räägitakse sellest, et kas tegemist on kaablite kaudu antava informatsiooni kohta või mitte. siin arutelu räägibki sellest, et Hollandis ei tule mitte ainult kaabli kaudu informatsiooni ja praegusel hetkel äh, üheksakümmend protsenti tuleb kaabli kaudu. vabandust, see oli varem nii, praegu see enam nii ei ole ja olukord on tõesti imelik ja kui me võrdleme siis äh, minevikus äh, umbes nelikümmend aastat tagasi politsei võis ähm, karistusmenetluses äh, telefonikõnesid pealt kuulata, aga mitte fakse äh,. ja seetõttu väga paljud hakkasid kasutama fakse. nii et äh, need muudatused tehti seadustesse äh, ja ma arvan, et täpselt samasugune äh, olukord peaks olema nüüd ka äh, Äh, nendes küsimustes ma, meie komisjon teeks äh, tõesti siin ettepaneku, et me ei peaks enam vahet tegema sellel, kas informatsioon tuleb kaabli kaudu või mitte, et me lihtsalt peaksime tehniliselt need küsimused viima viimase aja standarditele. sellepärast, et nagu ma ütlesin, on informatsiooni, mis tuleb ka õhu kaudu, mitte kaablist. mis puudutab äh, mõttetust ja neid mõttetuid võtmesõnu mul on siin oma arvamus, aga minu komisjoni see ei huvita, sest äh, me räägime sellest, kas tegemist on õiguspärase lähenemisega. ja tõesti, me väga põhjalikult tegeleme selle küsimusega, aga tegemist ei ole ülesandega, mille pärast meie komisjon kokku kutsuti. suur tänu, härra von Delden! väga naljakas on see, et te mainisite siin faksisuhtlust äh, ma mäletan, et paar nädalat tagasi mul oli vestlus, kus üks nooremapoolne inimene küsis minu käest, et mis asi see veel on. nii et võib-olla tulevikus keegi küsib, et mis asi on nutitelefon või mis asi see oli. nii et suur tänu teile ja sellega oleme me ka selle osa ammendanud, kõigest seitse minutit oleme oma ajast üle läinud ja ilma viivitamata äh, härra äh, Belt, härra Lundblad ja härra Alan, kes siin esindavad Microsofti, Google'it ja Facebooki selleks, et teha algust meie viimase osaga okay, colleagues, we continue with our third. hea küll, kolleegid. tervitan nüüd äh, Microsofti, Google'i ja Facebooki esindajad, meie külalisi siin. Apple kohtus libe delegatsiooniga eelmisel nädalal Washingtonis ja saatis komisjoni äh, esimehele kuuendal novembril ka kirja Yahoo ja Amazon said ka kutse siia, kuid ähm, loobusid osalemist osalemisest kuulamisel. Nende põhjendused, kui ma nüüd õigesti olen aru saanud, peaksid meie kodulehel ka olema üleval. põhjused, miks me oleme kutsunud siia tööstusharu esindajad, on kõigile teada, me taha, tahaksime nüüd anda kolmele külalisele esialgseks sõnavõtuks maksimaalselt kümme minutit sõna kõigepealt proua Pelts, seejärel härra Lundblad ja seejärel härra Alan. suur tänu, et te kutsusite mind täna siia kuulamisele. on hea meel, et saan siin äh, austatud kojas sõna võtta ja ähm, ka kuulata. debatt on loomulikult äh, kõige parem viis leidmaks õige tasakaalu eraelu kaitse ja julgeoleku vahel digitaalajastul ja loomulikult me eh, toetame ka reformi mõtteid, kui vaja. mina tahaksin oma lühikus, lühikeses sõnavõtus kolmest teemast rääkida, Microsofti praktika, eh, valitsustelt saabuvatele infotaotlustele, teiseks kuidas kliendi andmeid kaitstakse Microsoftis ja kuidas lubamatu ligipääsu takistada luba-, klientide andmetele ja kolmandaks ähm, internetikasutajate äh, turvalisusest. kõigepealt, kuidas me oleme vastanud avaliku sektori asutuste taotlustele USA-s ja mujal ja selleks ma tahaksin kõigepealt rääkida Microsofti rollist ettevõttena toodete ja, ja teenuste pakkumisel, arvestades äh, andmetöötluse äh, äh, keerukusest, siis mulle tundub, et ähm, siin on tekkinud natukene segadust, ähm, e-, seetõttu on ähm, vaja natukene tööd teha, selgitustööd teha. Microsoft pakub nii tarkvara kui riistvarateenuseid, Windows, Office äh, ja pilveteenused ja samuti äh, Outlook.com, Xbox, mobiiltehnoloogia, otsingud, äh, mootorid ja muud online aplikatsioonid, kõik on need teenused, mida me kodanikele pakume ning kahe tuhande üheteistkümnenda aasta novembrist alates äh, pakume ka Skype'i teenust, see on ka sattunud praegu debati keskmesse. kui me pakume näiteks Hotmaili, Office'i äh, teenuseid, siis andmed äh, satuvad meie serverisse, kasutajate andmed ähm, on meie serverites, me kaitseme servereid lubamatute sissetungide eest ja me kasutame tegelikult avalikke võrke, meil ei ole oma võrgustikku andmeedastuseks, andmetranspordi äh, puhul on meil välja töötatud äh, erinevad krüpteeringud, erinevad vahendid andmete kaitseks. Äh, meie tarkvara on litsentsitud ja teenusepakkujad kon-, meiega sõ-, need, kes on meiega sõlminud lepingud, samuti äh, täidavad turvalisuse reegleid ja mm, me mm, tegelikult võitleme pidevalt küberkuritegevusega, äh, nii nagu botnets ja, ja muud. Microsoft avaldab kliendi andmeid ainult põhjendatud äh, määruste alusel ja seda kõikides riikides, kust, kus meil on äritegevus. USA seadused eh, tegelikult vabatahtlikku andmeedastust valitsusasutustele keelavad ja seetõttu me ei toeta ta äh, ka mingite tehniliste üksikasjade avaldamist valitsusasutustele, et nad saaksid kuidagi ligipääsu korraldada meie äh, süsteemide kaudu kliendi andmetele. meil on äh, omad krüpteerimisvõtmed ja me ei avalda, kuidas neid ähm, avada. aga kui me saame põhjendatud taotluse, kõigepealt täna veel Äh, ma usun, et, et te mõistate mind, kui ma ütlen, et me ei saa teile öelda, kuidas me äh, teeme kindlaks, kas on tegemist põhjendatud äh, taotlusega, ähm, aga tegelikult ma saan rääkida tegelikult üldistest protsessidest meie ettevõttes, kui me saame ühe taotluse valitsusasutuselt, siis meil on selline meeskond, kes vaat-, vaatab läbi taotluse, kas see on kehtiv, kas see on põhjendatud ja kui ei ole, siis lükkab tagasi. ja teine oluline aspekt, Microsoft äh, võtab ise andmeid ja seejärel edastab, kui on vaja andmeid edasi. me ise, me ei luba kellelgi meie serverites tuhnida me teeme otsingu ise, otsime andmed ja siis edastame sellele, kellele vaja. ja eh, me avaldasime ka, millises mahus on Microsoft eh, korrakaitseasutustele informatsiooni avaldanud. Eh, esimest korda avaldasime me kogu julgeolekuasutuste taotluste arvu, sinna hulka kuulusid ka viisataotlused, aga meil ei ole voli öelda, kas äh, need äh, viisa taotlused olid ka koguandmete seas äh, ning kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kolmekümne esimeseks detsembriks oli Microsoft saanud üle kuue tuhande taotluse kohtumääruse saanud Äh, see puudutas tuhandet kuni kahtekümmend kahte tuhandet kliendi kontot nii kohalikul tasandil, äh, föderaaltasandil, need on maksimaalsed detailid, mis ma võin teile avaldada. ja äh, natukene ka sellest kontekstist, kuidas me käsitlesime siis korrakaitseasutuste taotlusi, me oleme tagasi lükanud taotlused, kui on äh, õiguslik alus selleks, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimesel poolel lükkasime tagasi üheksasada üksteist taotlust, kaks protsenti umbes, need ei vastanud, need taotlused ei vastanud nõuetele, peaaegu kakskümmend protsenti taotlustest äh, puudutas äh, selliseid andmeid, mida me ei leidnudki, seega meil ei olnudki midagi edastada me vastame ainult spetsiifiliste kontode kohta küsimustele ja me ei luba kellelgi ise otsida andmeid meie süsteemidest. ja me loomulikult registreerime kõik otsingud, ka need otsingud, mis me oleme taotluste põhjal teinud ning me soovime, et ka julgeolekuasutused alati järgiksid seadust, kui on tegemist äh, infotaotlusega seoses kriminaalmenetlusega. meie soovime olla igati läbipaistvad, vastata seadusele, meie aruanded ka äh, selgitavad, kuidas me valitsusasutuste taotlustele reageerime. teine teema, kuidas me tagame kliendikontode turvalisuse? Microsoft on astunud mitmeid samme äh, kaasa arvatud nii füüsilised kui tehnilised meetmed, näiteks äh, debatis siin juba räägiti krüpteerimisest, see on üks võimalus andmekaitseks, kuid Outlook.com-is on laiendatud valideerimissüsteem eh, selleks, et tagada ehm, tugevam krüpteering. ja veel ehm, me oleme siin pressist ka eh, jälginud, eh, mida oleks vaja teha ja selle põhjal äh, vaatame läbi oma julgeolekupoliitika, vaatame, kas on vaja mingeid, mingeid tehnilisi täiustusi vaja teha selleks, et meie kliendid ja, ja kasutajad oleks kaitstud. ja mida siis äh, oleme teinud, et USA kodanike andmed oleksid igal pool maailmas kaitstud? nagu ma juba alguses ütlesin, kõigepealt peab mõistma, milline on äh, andmekaitse mõju, ja äh, nagu äh, me siin kuulsime, see ei ole eriti lihtne, tuleb leida selliseid lahendusi, et oleks kaitstud eraelu, äh, nii nagu füüsilises maailmas, nii ka digitaalmaailmas riigid kaitsevad või, või, või valitsused kaitsevad oma riike, oma kodanikke, neid tuleb ka küberruumis kaitsta ja seetõttu on vaja poliitilisi ähm, otsuseid, mis võetakse demokraatlikult vastu. kõikidel valitsustel tänapäeval on ligipääs andmetele. aga me peame mõtlema ka, milline on interneti ajastul andmekaitse iseloom ja mis mõju sellel on. ja lõpuks iga lahendus peab kaaluma äh, ka seda, milline mõju on sellel avatud interneti ligipääsule. Microsoft äh, on valmis arutama koos Euroopa Parlamendiga erinevaid lahendusi, me oleme hargmaine äh, ettevõte, me peame järgima erinevate riikide seadusi ja me oleme näinud, et valitsused on kasutajaandmete vastu järjest rohkem hakanud huvi tundma. Äh, seetõttu nõutakse kodanike andmete avaldamist selline areng on järjest intensiivsemaks muutunud ja me kardame, et niisugune areng võib negatiivselt mõjutada interneti avatust, aga ka kodanike heaolu. kuidas seda olukorda lahendada? meie arvame, et meil on universaalseid eeskirju, põhimõtteid, millest lähtuda, ehm, võimaldades ligipääsu kliendi kontodele seega kõik valitsused peaksid äh, kokku tulema ja arutama, millised ole, võiksid olla konsensusel põhinevad ühisreeglid. Need peaksid loomulikult kõigi kodanike er-, ja kasutajate eraelu respekteerima, olenemata sellest, kus nad asuvad, ja samuti tuleb arvestada meie toodete ja teenuste globaalse iseloomuga Ehm, avalikkus peab samuti ka aru saama, milline on, on valitsuste vajadus ligipääsule andmetele järjest rohkem äh, soovitakse äh, ka, et me avalikustaksime seda, kui valitsused taotlevad meilt ähm, informatsiooni ning äh, me täna hommikul kuulsime suure hea meelega kongresmenilt, et ähm, tõesti ähm, on võetud uusi äh, samme äh, e, e, ela, eraelu kaitseks ka küberruumis. tõesti, süsteem peaks muutuma. usalduse saab ähm, valitsuse vastu taastada ainult siis, kui valitsus selgitab, kuidas ta ligi, äh, andmeid kogub. aga loomulikult on vaja selleks läbimõeldud poliitilisi meetmeid meie arvame, et territoriaalsuse põhimõte on samuti väga oluline õiguses. riigid on püüdnud äh, äh, õigussüsteemide konflikti lahendada, püüdes äh, kohaldada erinevate riikide seadusi, kuid mõned riigid on ka püüdnud reeglitest kõrvale hiilida, seetõttu tuleks järele mõelda, kuidas paremini koostööd teha, selle asemel et et ähm, seadusesätteid püüda vältida. me toetame ka Euroopa Liidu äh, eraelukaitse eeskirju, me arvame, et meil on vaja ka USA-s kõikehõlmavat eraelukaitseseadust. Äh, muidugi meil on head eeskirjad juba olemas, kuid äh, võib-olla me peaksime ühtlustama oma õigusraamistikke Euroopa Nõukogu töötab küber või Euroopa mm, Nõukogul on juba küberkuritegude äh, konventsioon ja võib-olla on ka oluline konventsioon sada kaheksa, mida praegu arutatakse. see võiks olla tulevaste kokkulepete aluseks. ja lõpetuseks, äh, Microsoft on pühendunud inimõiguste kaitsele, eraelu kaitsele ja seetõttu ootame suure huviga dialoogi jätkumist äh, Eh, selleks, et eh, usaldus interneti taastuks. tänan. suur tänu. ma eh, palu-, ma panin tähele, et ma unustasin teid tutvustada, teie ametikohta tutvustada. järgmisena saab sõna härra Lundblad, kes on Google'i eh, eh, Eh, on Google'i eh, eh, avalike suhete, suhetega valitsuse juhataja ning härra Allan esindab siin Facebooki. järgmisena saab sõna härra Lundbladi. suur tänu selle eest, et meid täna siia kutsusite. ma nagu juba ütles, nagu siin juba öeldi, ma <clears throat> töötan Google'is ja olen siis avalike suhete osakonna juhataja. töötan ja meie asume Rootsis ning sooviksime kõigepealt kategooriliselt ähm, eitada süüdistusi, mis on seotud äh, siis süüdistustega Ameerika, et oleme andnud Ameerika Ühendriikide valitsusele ligipääsu äh, Google'ile. me ei ole teinud seda ei avalikult ega salaja. me keeldume olemast igasugustes programmides, mis võimaldaks Ameerika Ühendriikide või kõigil teistel äh, valitsustel ähm, Google'i võrkudes oma tehnoloogiat kasutada järele järelevalveks ja, ja luuramiseks. meie eh, süüdistamine on õnnestanud tarbijate usaldu, usaldust meie vastu ning eh, see ei ole suurendanud eh, ka meie, mm, suurendanud vajadust avaliku debati läbiviimiseks. kasutajate turvalisus on meie jaoks suur prioriteet me soovime kaitsta oma tarbijaid erinevatel viisidel. kui tundub, et, et Äh, siis tundub sisse logimisel äh, on midagi äh, kahtlast toimumas, siis me teavitame sellest tarbijat. saadame talle meili ning samuti teavitame kõiki neid, kellel on konto, et, et et, et sisse logimisel peaks olema veel midagi enamat kui kasutaja nimi ja eh, password. samuti ehm, aitame eh, kasutajatel krüpteerida oma kontode eh, kasutamist, see peaks olema võimalus blokeerida sekkujaid nii valitsuses, asutustest kui ka mujalt. garanteerime juba kahe tuhande neljanda aastast alates oma meilikasutajaid krüpteeritud veebikasutus on kahe tuhande üheteistkümnendast aastast saata, saadaval ning meie Eh, aase eh, president teatas, et eh, kavatsema kaasa aidata info krüpteerimist, mis erinevate infokeskuste vahel liigub ning selle me, me ütlesime välja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta jaanuaris. kuid samas laiaulatuslik krüpteerimine pole piisav. me kuid eh, iga tarbija kasutamine eh, on uus väljakutse kõigile neile, kes üritavad eh, kes üritavad rünnata meie süsteeme. meie üritame teha kõik selleks, et tarbijad võiksid tunda ennast turvaliselt ja see tähendab seda, et me vaatame kaugemale kui meie enda teenused. selleks oleme, oleme alustanud suuri jõupingutusi selleks näiteks, et kasutada turvaliselt nagu online teenuseid. samuti üritame välja selgitada ebaturvalisi äh, veebi saite. ning äh, me, see tähendab äh, seda, et näiteks äh, Firefox ja, ja Safari kasutajad saavad hoiatuse, kui nad ebaturvalisi veebilehekülgi külastavad. see tähendab ka seda, et on võimalik tuvastada, kui valitsus teie tegevust üritab jälgida lisaks sellele e, üritame ka, e, e, üritame tuvastada ka pahavara. ja lisaks selleks on meil oma töörühm, oleme üritanud teha koostööd teiste ettevõtetega üle kogu maailma, et, et välja selgitada, kas tarbida võimalikud rünnakud internetis tahaksin nüüd äh, selgitada, mida oleme täpselt teinud selleks, et tarbijat kaitsta. me tegeleme nendega juhtumipõhiselt, me uurime iga äh, pöördumist individuaalselt ja me äh, esitame väljakutse neile, et teile, mis ei, ei vasta kõigile ootustele mm. Äh, praegusel sellega seoses ma sooviksin lõpetuseks öelda, et ma sooviksin rääkida läbipaistvusest ja õigusraamistikust, mis praegusel hetkel äh, on lootus selleks, et valitsus pöördumistele vastu tulla me oleme val-, läbipaistva äh, äh, tegevuse osas esirinnas. meie äh, läbipaistvusraport, mis, see näitab, kui palju on iga riigi poolt andmetaotlusi esitatud ja oleme seda teinud juba alates kahe tuhande kümnendast aastast. pärast pöördunud suvel tehtud paljastusi oleme teinud statistikat ka selle äh, kohta, kui palju oleme julgeolekuteenistustelt saanud pöördusi. me oleme pettunud eh, selles, et eh, see informatsioon ei ole saanud teadlikuks. keegi ei eh, tea ju täpselt, mida valitsused oma raportites ütlevad. kuid läbipaistvus on kõigest esimene samm. näiteks vastastikune õigusabi ja sellised lepingud näitavad seda, kas raamistiku vastastikuse info ja abi kohta toimivad või mitte. E, väga raske on teada seda, kas, e, kas e, abitaotlus on õiguslikult õigustatud või mitte, kuid tegelikult oleks võimalik veel palju rohkem ära teha selleks, et seda protsessi lihtsustada Eh, oleme mõelnud, milline see reform võiks olla, oleksin hea meelega eh, nõus teiega koostööd tegema tulevikus selles raames. suur tänu teile veel kord eh, selle eest, et te andsite mulle sõna ning vastan hea meelega teiepoolsetele küsimustele. suur tänu, et tegite nii lühidalt ja viimane kõneleja on härra Richard Allan, kes esitab Facebooki. Uh, suur tänu, katsun ka võtta eeskujuks uh, Niklase ja jätan siin mõned osad välja ja hakkan teile kandma ette oma ettekannet kolmandalt leheküljelt. esimene osa minu kõnest oli lihtsalt, et kui toredad me oleme, aga seda võite lugeda ka meie kodulehelt. kui tulles nüüd Facebooki poliitikate juurde ka Facebook äh, on samamoodi välja töötanud oma standardid selleks, et aidata äh, valitsusasutustel äh, andmetaotlusi esitada. meil on selged juhised, mis on meie kodulehel avaldatud ja õiguskaitseorganid Euroopast ja ka mujalt võivad esitada taotluse otse Facebookile. meil on selleks online süsteem, lähed sinna www.facebook.com Äh, slasherikotsijad. peale selle on teil meile ka faksi saata või kasutada ka päris tavalist tiguposti. Äh, meie praktika on kõigile teada saa-, teada-tuntud, meil on inimesed koolitatud, eriti need inimesed, kes tegelevad interneti ja lastekaitsega me tõesti väga tõsiselt võtame kõiki andmetaotlusi, meie eesmärgiks on kaitsta kõiki inimesi, kes kasutavad Facebooki. peale selle me kontrollime kõiki taotlusi, et kas need on ka õiguslikult põhjendatud, kas nad vastavad seadusele, me nõuame ka selgelt selgitust selle kohta, millisel õiguslikul ja asitõenditel põhineval alusel see taotlus tuleb me tõesti tihti lükkame need taotlused tagasi ja niimoodi me oleme tegelikult ka teatud taotluste puhul nende kohaldusala piiranud ja seetõttu äh, me oleme valmis ka tihti andma ainult väga äh, põhilist informatsiooni me oleme tõesti valmis äh, vastama taotlustele siis, kui meil äh, on näha, et taotluse taga on tõesti kellegi ohtusse sattumine, nagu näiteks laste väärkasutamine. meie Iirimaa õigustalituste ka koostööd tegev meeskond on äh, koostanud ka raporti kahekümne esimesel septembril kaks tuhat kaksteist, see avaldati ja Iirimaa andmekaitse inspektor leidis, et me oleme tõesti kõikidest andmekaitseseadustest kinni pannud ja seal on kirjas, et Facebook Iirimaa on väga korralikult kõik taotlused läbi vaadanud ja küsib alati lisainformatsiooni selleks, et teada saada, kas taotlus on põhjendatud. mis puudutab nüüd äh, valitsuste kontrolli, siis tõesti viimastel kuudel on meedias väga palju kajastatud sellest, et valitsused on esitanud taotlusi internetiettevõtetele selleks, et äh, seda oma luuretegevusse kaasata ja kuidas meie oleme sellele vastanud. tihti on väga palju meedias öeldud vale ja sellepärast oleme me võtnud ka vastu, võtnud sandme selle vastu võitlemiseks. Mark Zuckerberg, Facebooki tegevjuht ja äh, asutaja on tagasi lükanud kõik äh, taotlused otseseks juurdepääsuks meie andmetele. ja ma kordan veel kord, et Facebook ei ole mitte kunagi olnud osa mingist programmist selleks, et anda USA-le või mõnele teisele valitsusele otsest juurdepääsu meie serveritele. me ei ole saanud ka üheltki valitsusasutuselt saanud mingit määrust selle kohta, et meil tuleb massiliselt andmeid edastada ja kui me oleks saanud, siis me võitleks selle vastu nii kaua kui võimalik. teiseks Äh, Facebook on andnud nii palju informatsiooni, kui ta on seadustega kohustatud sellega tegema. juunikuus pärast selle raporti avaldamist ja pärast seda, kui me olime USA valitsusega läbirääkimisega pidanud äh, äh, äh, saime me taotluse USA-lt andmeks Äh, siiamaani polnud ükski teine ettevõte seda saanud ja numbrid on tõesti väga väiksed. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal me saime kõikidelt USA ametiasutustelt, äh, kaasa arvatud kohalikelt omavalitsusasutustelt kaasa arvatud tuuriteenistustelt üheksa kuni kümme tuhat taotlust. tegemist oli tõesti väga lihtsate taotlustega, näiteks kohalik politseinik soovis leida kadunud last või siis ka luureteenistused selleks, et terrorismi vastu võidelda. ja kui me vaatame, siis üheksa kuni kümme tuhat taotlust on tehtud ja need on puudutanud kaheksateist kuni üheksateist tuhandet kasutajat augustikuus äh, USA-s avaldati uus raport, kus räägiti taotlustest, äh, mis Facebook on saanud kõikidest äh, riikidest, mis esitasid taotluse kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimesel poolel. ja USA taotlused, ükskõik millised nad ka polnud, neid oli kokku üksteist kuni kaksteist tuhat ja nõuti informatsiooni kahekümne kuni kahekümne ühe tuhande konto kohta. ja te teate, et USA Äh, numbrisse on kaasatud ka kolmandad poolelt tehtud taotlused, kaasa arvatud ka Euroopa Liidu riigid selles ähm, äh, kahepoolses koostöös ja selle protsessi kaudu äh, toimub süsteem niimoodi, et me vaatame seda, kui USA-lt tulnud taotlust ja olen nõus Nikolasega, et tõesti, meil on võimalik seda menetlust väga palju parandada peale selle oleme me saanud ka Euroopa riikidelt numbre, taotlusi. otseselt tuli kaheksa pool tuhat taotlust Euroopa Liidu liikmesriikidelt ja need puudutasid kümnet tuhandet kontot. üks koma kaks miljardit äh, aktiivset kasutajat on meil kogu maailmas ja näitab, et tegelikult üks protsenti Facebooki kontodest äh, äh olid need, mille kohta taotlus esitati ja me oleme sellega on võimalik näidata, et tegelikult tõesti äh, meedias avaldatu ei ole päris tõene olnud selle kohta, kui palju me neid taotlusi saame. kolmandaks, äh, Facebook samamoodi nagu ka USA valitsus on üritanud äh, veelgi rohkem taotlusi läbipaistvamaks muuta. septembrikuus meil pöördusime luureteenistuse kohtusse selleks, et äh, saada täpselt äh, juhiseid selle kohta, kui palju me peame olema valmis informatsiooni andma erinevate kontode kohta. läbipaistvus on väga tähtis esimene samm avalikus arutelus, aga sellegipoolest tuleb rohkem ära teha. oktoobri teisel poolel Facebook äh, koos teistega nõudis, et meil oleks vaja valitsuse tasandil järelevalvesüsteemi selleks, et äh, isiklike andmete kaitset parandada. koos teiste ettevõtetega saatsime me kirja härra Sensenbrennerile, keda, kes oli ka täna siin ja tema kolleegid andsid ka oma panuse sellesse arutelusse isikuandmete kaitse kohta me kavatseme jätkata võitlust äh, põhjendamata taotluste vastu valitsuse poolelt. me oleme vägagi huvitatud äh, koostööst parlamendiliikmetega kogu maailmas, sellepärast et äh, nemad töötavad välja seadusandlust interneti andmetele juurdepääsu kohta. me leiame, et meil on vaja usaldust ja valitsused peaksid kasutama oma võimalusi selleks, et äh, seda tundlikku ala reguleerida. ja ma loodan, et meil on võimalik Euroopa Parlamendiga selles osas koostööd teha. ja ma loodan, et ma vastasin ka teie küsimustele. suur tänu, olles ära kuulanud nüüd meie kolm sissejuhatavat sõnavõttu, avame küsimuste vastuste vooru raportöör, variraportöörid ja veel kaks sõnasoovijat kas see on kõik, proua Latsvart ka veel kirja, nii et kolm saadikut ja sellega on nimekiri lukus, ma teen ettepaneku, et kas te esitate spetsiifilisi küsimusi kindlale kõnelejale või kui mitte, siis ma palun, et kolm kõnelejat kõik vastaksid ja me vastame samas olu-, samas järjekorras, nagu te tegite oma sissejuhatuse, härra Moraes. Sophie, I think with, as with We got so much. Sofia, ma ei tea, me oleme nii palju saanud informatsiooni ja nüüd me oleme saanud äh, nüüd kuulda kolme suurt ettevõtet, mis nii, siis on nüüd toim-, toimunud? ma arvan, et niisugustele põhisüüdistustele, mis me oleksime esitanud, on juba vastused antud aga ma arvan, et ma pean siiski need kolm küsimust siiski üles lugema. vastasel korral äh, me lihtsalt äh, eitaksime oma huvi äh, nende teemade vastu ja ma arvan, et ega väga palju täna enam sõnasoovijaid ei ole, seega kõigepealt räägiksime spetsiifilistest küsimustest ja räägiks, tere tulemast muidugi kõigile külalistele, aga kõigepealt pöörduksin Microsofti poolde. mõned tehnilised detailid, mida te mainisite, me ei taha, et need kuidagi kahe silma vahele jääksid meie protokollis. Microsoft krüpteerib andmeid ka teie oma andmekeskuste vahel, kas nii? kas te ütlesite seda või ei öelnud või kuidas see käib? ja kui te ei tee, kas te kavatsete seda teha? ja tahtsin tagasi pöörduda teie sõnavõtu juurde, et te mm, väga eh, kiirelt läksite üle siin teatud eh, eeskirjadest ja rääkisite eh, kongresmen Sensenbrenneri algatusest, kuid mm, need aruanded, mis me oleme saanud, Äh, ütlevad et, et äh, üheksakümmend protsenti vangistustest on tegelikult jahu äh, ja teiste ähm, internetifirmade andmete abil tõeks saanud või, või, või, või, või tõesti see on inimesed on vangi läinud, süüdistused on neile esitatud ja just chat-ruumide äh, informatsiooni alusel. kas see vastab tõele? edasi. Äh, mis on teie reaktsioon nendele süüdistustele, et äh, NSA-le anti võimalus otse ligipääsuks teie andmekeskustele ja nad said siis ise sealt andmeid tõmmata. Te rääkisite siin küll kord-, kohtumäärustest, kuid äh, meie pigem äh, ar-, teame, et te olete nagu valimata andmeid andnud välja või võimaldanud kasutada. ja härra Rönnblat, te rääkisite reformi vajadusest, kuid ma tahtsin küsida teilt äh, Washington Posti süüdistuste kohta kolmekümnendast oktoobrist. jällegi, see puudutas ligipääsu, eh, serverite va-, vahelist ligipääsu andmetele, ma ei taha kõiki neid eh, süüdistusi üle korrata, eh, aga et protokolli läheks see, mida me küsisime, on see tähtis ja me tahaksime teada ka, mis te arvate. Facebookile Te rääkisite siin ähm, tagasilükkamisest, aga kas te nõuate ka mingisuguseid taustakontrolle ja mm, kas te ei anna liiga kergekäeliselt USA valitsusasutustele ligipääsu oma ähm, andmetele? Äh, ärge arvake, et äh, me usume, et NSA ja, ja Facebook pole kunagi suhelnud äh, meile si-, äh, siiski tundub, et see informatsioon, mida me saime nüüd teie käest, on, ei ole päris äh, usutav. suur tänu, äh, nüüd annan siis meie külalistele sõna, maksimaalselt kaks minutit igale ühele. palun. proua Pelts. jah, ma proovin siis. kõigepealt vangistused ja jälitusteave, me saame ainult seda kinnitada, mida me oleme alati öelnud, meie jaoks ei ole mingeid probleeme olnud, me ei anna äh, ilma äh, loata ligipääsu oma süsteemidele, kui see, kuidas see on seotud erinevate süüdistustega, mina peaksin lihtsalt ütlema, et vaadelge kogu süsteemi. nii Microsofti süsteemis kui ka mujal infrastruktuuris on erinevaid võimalusi eh, ligipääsuks andmetele, seega mõelgem sellele, kuidas see on toimunud ja siis ähm, otseligipääs, tõesti, sellest ma rääkisin ka oma sõnavõtus, me ei anna oma serveritele kellelegi otseligipääsu. me tõmbame andmeid sealt ise ja ma võin seda mitu korda kinnitada, kui vaja. ja nüüd krüpteerimisest. Microsoft pakub erinevaid teenuseid. ma ei saa teile siin kõigest isegi ülevaadet anda, me krüpteerime erinevaid teenuseid erineval moel, aga üldiselt võin täna öelda seda, et server-serveri äh, transport ei ole krüpteeritud ja seetõttu olemegi asunud praegu oma turvasüsteeme läbi vaatama selleks, et vältida ähm, sekkumist meie kommunikatsiooni. Äh, suur tänu, härra Lendblad, palun. härra Lendblad härra Lundblad. Washington Posti süüdistustele tahaksin vastata, et ähm, infoühiskonnas on kõik süsteemid pidevalt äh, rünnaku all ja me peame oma süsteeme kogu aeg täiustama, nii nagu ma ka alguses ütlesin, tegemist on nagu võidurelvastusega ja seetõttu krüpteerime me praegu oma süsteemi erinevaid öö, osi. töö ei ole veel lõppenud ja ma arvan, et see ongi pidev töö, et alati tuleb otsida uusi turvameetmeid, et kasutaja andmeid turvata. suur aitäh ja nüüd hääl selle avaldatud materjali äh, kohta võin öelda, et me võime seda lugeda ja, ja võime siis oma arvamust avaldada, ega tegelikult internet, äh, internetiettevõtted ei ole äh, sugugi priviligeeritud olukorras eraandmetele ligipääsule, aga kui me nüüd luureasutustest räägime, me ei tea, mida nemad andmetega teevad kui nad saavad andmeid. Ähm, me lihtsalt teame, kui meile taotlus andmetele esitatakse ja me oleme siin sõnaselgelt öelnud, me äh, avaldame nende taotluste kohta nii palju ähm, informatsiooni kui võimalik. Äh, me tahame, et need oleks äh,, äh, need taotlused oleks alati põhjendatud, oleksid äh, seadusliku asutuse poolt esitatud ja need peaksid olema kindla suunitlusega, me ei lase kellelgi ähm, ise andmeid tõmmata ähm,. meie muidugi ähm,, nagu meie juht ka ütles ähm,, äh, oleme oma andmed avaldanud praegu seisuko- äh,, seisukorra kohta ja see on maksimaalne, mis me võime öelda. suur tänu, järgmine küsimus, palun suur tänu külalistele, et te tulite. mul on mitu küsimust, ehk paneksite need kirja, sest ma tõesti soovin neile vastuseid. kõigepealt loomulikult mul on hea meel, et te tulite ja eriti hea meel on mul äh, proua Vältsi äh, kommentaaride üle meie äh, eraelu õigu-, kaitse õigustiku kohta. tere tulnud on ka see, et IT-sektor nüüd ka hindab meie tööd äh, ja loodetavasti saab neid küsimusi USA-ga koos käsitleda. see puudutab nii Euroopa Liidu kodanike turvalisust kui ka kõigi teiste kodanike turvalisust, kui meil on asjakohased reeglid. kui ma kuulasin teie sõnavõtud ära, siis eriti äh, kuulates härra Lündbladi ja härra Allanit, siis jäi mulle kõrva sõna unwarranted access ehk lubamatu ligipääs, autoriseerimata ligipääs. aga kuidas teised seda mõistavad? kas on veel mingisuguseid ligipääsuvõimalusi teie andmetele ja kas on juhtunud nii, et teie andmed siiski on lekkinud? Te muidugi juriidiliselt korrektselt ütlete, et lubamata ligipääsu ei toimunud, aga võib-olla siiski ütleksite mulle, millisest jurisdiktsioonist te räägite, kui te ütlete autoriseerimata ligipääs? näiteks, kui te Euroopa Liidu kodaniku isikuandmeid töötlete, kas te saate välistada sajaprotsendiliselt selle, et te ei riku ühtegi Euroopa Liidu eeskirja või reeglit? ja kuidas suhtuda sellesse, et äh, riigiametid ründavad teie süsteeme. kas Euroopa Liidu äh, liikmesriikide valitsuste poole olete pöördunud, et nad uuriksid võimalike äh, küberreeglite rikkumist või nende võimalike rünnakute kordasaatmist? minu arvates on vastused nendele küsimustele Euroopa Liidu kodanike jaoks väga tähtsad ja sooviksin nii põhjalikke vastuseid kui võimalik. iseäranis minu esimesele küsimusele, mis puudutas jurisdiktsiooni äh, ja ka pilvesüsteem, kas pilvekasutuse puhul on jurisdiktsiooni küsimusele tähelepanu pööratud? suur tänu ja nüüd proua Pelts suur aitäh, härra Albert. täiesti õige, millist jurisdiktsiooni tuleb äh, rakendada. ma sooviksin, et huvide konflikti ei tekiks, aga tõesti äh, uuenenud maailmas ei ole see küsimus sugugi selge. muidugi meie tahame teha nii, et kõiki seadusi täidetaks äh, ja kui tekib õiguskonflikt, siis ähm, püüame seda lahendada ja nüüd konkreetselt, kuidas me kohaldame eeskirju, kui on tegemist USA eh, serveriga, siis me järgime USA seadust täht tähelt. ja kui tegemist on Euroopa Liiduga, siis järgime Euroopa Liidu reegleid. tänaseni võib öelda, et me oleme õnnelikud olnud, et meil ei ole eeskirjade kohaldamisel mingeid probleeme tekkinud, ei ole ka tekkinud artikli nelikümmend kolm täitmisega eh, eh, eraelu eh, puutumatuse seadusest probleeme. Ehm, aga muidugi me ei taha, et tekiks sellel artiklil mingeid konflikte teiste õigusaktidega. Ehm, kui tegemist on rünnakutega meie serveritele, siis kes see ka ei oleks, ähm, nende vastu oleme me küberkaitsemehhanismid äh, ja meetmed välja töötanud. Äh, me peame ikkagi kaitsma eelkõige end organiseeritud kuritegevuse ja kurjategijate eest äh, ja me tegeleme oma süsteemidega, kalibreerime seda järjest täpsemaks ning me tahaksime aidata ka riigiasutusi võit-, võitluses küberkuritegevusega. härra Lindblad, äh, jurisdiktsiooni küsimus on tõesti äh, päevakorral. suuresti on see loomulikult seotud valitsustega, äh, kui te olete USA-s tööl, siis loomulikult järgige USA eh, seadusi, aga sellel küsimusel on erinevaid aspekte. näiteks Google'i positsioonist peab, seisukohast peab küll ütlema, et meil on vaja suuremat selgust nendes küsimustes. aga kusagilt tuleb alustada. Eh, ja te küsisite ka täpsemalt eh, pilveteenuste kohta kuid ükskord tulevad jutuks ka valitsustevahelised kokkulepped, siis lahendatakse ilmselt ka pilveküsimus. meil on äh, ka turvalisuse tagamiseks erinevad meeskonnad, kes äh, tahavad, et ähm, tahavad muuta meie süsteemid vastupidavaks, äh, rünnakukindlaks, me püüame kaitsta ka uu-, oma kasutajaid uute rünnakute vastu ja loomulikult, nagu ma ütlesin, tegemist on ähm, pideva võidurelvastumisega, sest alati on keegi, kes soovib süsteemi sisse tungida. härra Allan, ma kuulasin äh, kolleegide kommentaarid ära ja nüüd tõesti selle jurisdiktsioonidebati puhul äh, on ähm, tegemist siiski mitmepoolse vastutusega, meil on infrastruktuuri vastutus äh, USA-s ja Iirimaal, sellepärast et Iirimaa äh, kontrollib väljaspool USA-d ja Kanadat asuvate kasutajate andmeid ja muidugi, kui tegemist on mingi andmetaotlusega, siis ikkagi üks või teine pool alati nõuab oma jurisdiktsiooni eeskirjade, eh, oma seaduste täitmist. Eh, ma muidugi eh, loodaksin, et, et need erinevad eeskirjad ja, ja seadused harmoneeritakse, see oleks suurepärane, aga muidugi kõige olulisem on see, et et mingisugused äärmuslikud juhtumid ei, ei suunaks meid üldises arutelus siin räägitakse massilisest äh, andme, äh, andmete nuhkimisest, kuid võtkem kõige tavalisem juhtum, äh, uurijad püüavad mõne kurjategija üles leida, kes on näiteks Saksamaal või Prantsusmaa uurijad tahavad leida üles kurjategija Saksamaalt või Hollandist sellised on need tavalised, tavalised taotlused ja selliste küsimuste puhul tahame, et meil oleks eh, nii-öelda turvaline vettpidav süsteem, et, et saaks kaasa aidata mm, piiriüleste kuritegude eh, lahendamisele kaasa. muidugi tuleb eraelu kaitse eh, aspektiga arvestada. suur aitäh! ma siis nüüd võtan ka sõna või keegi veel soovib sõna? härra Albert, te ei vastanud mulle, kui ma küsisin, kas te olete mõnelt Euroopa Liidu õiguskaitseorganilt küsinud, kas nad on uurinud teie süsteemidesse tungimist, küberrünnakut, kuidas see toimib? Railan ütleb, et me oleme seda teinud ja ma olen ise ühe häkkimise juhtumisega tegelenud. Äh, tõesti, Ühendkuningriigist keegi soovis meie äh, süsteemi sisse saada ja me teatasime Ühendkuningriigi äh, õiguskaitseasutustele ka vihje ja see küsimus lahendati. hea küll, mina räägin siis ALDE variraportöörina. ma pean nüüd ütlema, et mul on väga hea meel, et te tulite siia, kuid teie sõnavõtud on väga hoolikalt, juriidiliselt korrektsed sõna, ettevalmistatud sõnavõtud. keegi rääkis siin Levinski juhtumist, jah, ähm, äh, kui, äh, kui president Clinton ütles, et minul ei olnud seksuaalsuhteid, mitte vahekorda, suhteid, mitte vahekorda, nagu siin täpsustati, näete. minust ei saa kunagi juristi, tõesti aga meie tahtsime tõde teada, meie ei ole siin juristid, meie tahame e, tõde teada saada, sellepärast et meie vastutame Euroopa Liidu kodanike ees ja isegi kui te tõesti olete valmis tõde rääk-, tõtt rääkima, siis e, ma ei tea, mind liigutas see, e, kuidas te äh, kõik võitlete läbipaistvuse eest, kuid äh, minu meelest on see natukene nagu hiljaks jäänud. ma olen teie äh, ettevõtete esindajatega siin dialoogi pidanud juba aastaid ja mitte keegi, mitte keegi kunagi ei, ei soovinud, et, et need sõnavõtud või, või vestlused ka avalikuks saaksid. aastaid, aastaid on need et, teie ettevõtted surve all, hea küll, surve all küll, aga siiski teinud koostööd valitsustega ja vahel on tekkinud ka eh, jurisdiktsiooni eh, või kohtualuse konflikt. Eh, ma, ma ei tea, kas Yahoo tegevdirektor ütles seda. kui ma ütlen, ütleksin seda, mida ma tõesti tahaksin öelda, siis mind panda, pandaks kolmekümne viieks aastaks vangi. aga kui te USA seadust rakendate, siis võib juhtuda, et te samal ajal rikute Euroopa Liidu seadust. ma ei tea Äh, lõppude lõpuks peame meie siin oma kodanike võitlust, äh, oma kodanike eest võitlust pidama. Äh, te ise rääkisite siin kasutajate usaldusest, aga kas te väärite usaldust? mul on siin nüüd küsimused ka. krüpteerimine. ühel varasemal koosolekul kuulsime, et isegi need ettevõtted, kes krüpteerimisstandardeid sertifitseerivad, Äh, on võib-olla korrumpeerunud, teevad koostööd USA valitsusega. kui palju saame me krüpteerimisstandardeid usaldada? mina ei tea. Te ütlete, et minu andmed on krüpteeritud, kuid mina ei tea, mis see tähendab. ütlete, et äh, keegi tagaukse kaudu minu andmetele ligipääsu ei saa, kuid äh, võib-olla seal siiski on selline tagauks olemas, aga USA seaduste järgi teil ei ole lihtsalt õigust seda mulle öelda. ja veel üks element. ma olen meedias kuulnud siin maksetest, maksetest mitte äh, ei äh, kata vastavuskulud ainult, aga lihtsalt tehakse makseid. kas te nüüd võite kinnitada, et teile ei ole mingeid makseid tehtud lisaks sellele, et te täidate eeskirju? kas te olete valmis ülevaadet andma meie komisjonile äh, kõigi nende valitsuste eh, nii-öelda ärinõuete, taotluste kohta. Eh, kust me teame, et ei lähtu põhimõttest, et, et ära oma eh, leiva ei salaima? muidugi, kaitsepoliitika puhul ei ole midagi ähm, häbeneda, kuid me tahame ju ikkagi ähm, läbipaistvust ja teada, kes, kust need ärihuvid äh, tulevad. ja nüüd see turvaline paik, mida see tähendab? kas te tõesti olete valm-, valmis kinnitama, et teie kasutajakontod on täielikult turvatud? annan kõigepealt proua Peltsile sõna. ma üritan rääkida lühidalt. ma saan aru teie frustratsioonist. arvan, et ei saa ettevõtted, et oodata, et ettevõtteks teeksid äh, avaldusi ja ütleks äh, midagi sellist, mis äh, need, nende juhatuse vangi viiks no mõnikord näiteks Ameerika seadused nõuavad, et te oleksite Ähm, vaid, kuid Euroopas nõutakse, nõuab seadus, et sellised rikkumised jõuaks seaduse ette. võib-olla te lubaksite mul siiski lõpetada ja pärast seda äh, saaksite veel selgitusi juurde. nagu meie mainisime, oleme me kõik selle poolt, et me soovime raamistatud äh, läbipaistvust. see aitab näiteks faktilisi arutelusid pidada. ja muide, ma sooviksin öelda ka seda, et ka siin Euroopas on palju selliseid seadusi, mis teevad täpselt sama, mida Ameerika seadused. me teeme seadusi, me peame seda tegema, ma arvan, et ei saa mind süüdistada selles, et me reegleid ei teeda. teiseks küsitakse, kas, mida me teeme või see, mida me ei ütle, kas see eh, eh, rikub Euroopa seadusi see on täiesti teine küsimus. ma võin teile öelda, et ma ei ole teadlik sellest, et meie praegu hetkel mingisuguseid reegleid rikuks. siin on tegu lihtsalt väidetega. meil on väga raske selliste väidetega toime tulla. E, öeldakse, et ärge e, tehke kiireid järeldusi mingisuguste vihjete põhjal tulgem nüüd äh, tagasi, äh, samm, tuleb aga tulla tab, äh, selle nii-öelda tagaukse küsimuse juurde. meie pakume oma teenuseid kaitsetööst, kaitseministeeriumile ja samuti valitsustele, kes tegelevad tundlike andmete käsitlusega. oleme teadlikud sellest, et meie tarbijad on väga mures just spektri küsimuse pärast. seega seoses töötasime mitu aastat välja programmi, mille nimi on ähm, mille nimi on ähm, GSP ja sellega seoses ähm, töötasime välja sellised elemendid, mis äh, äh, meie kliendidel võimaldab äh, kindlaks teha, kas tegu on nii-öelda tagaukse poliitikaga või ei ole. meie ei saa oma tarbijate saladusi avalikuks teha, oma klientide saladusi avalduseks teha. ja Eh, see, see puudutab ju saladust, mis ka meie ärihuvisid puudutab. mis puudutab makseid, siis siin ei ole midagi, mingit erinevust sellega, mis toimub Ameerika Ühendriikides ja mujal, kui eh, näiteks eh, toimub, toimub sellealase info otsingud, siis selleks, et sellisele infole ligi pääseda, on see üsnagi kuluta-, ja ühesõnaga meile lihtsalt eh, sellise info otsimise eest lihtsalt meie kulud kaetakse, see on täiesti normaalne. mida eh, rohkem valitsus peab maksma, seda rohkem nad mõtlevad sellele, kas neil tegelikult infot koguda on vaja või mitte. me saame väga palju pöördumisi ja eh, see, et meie kulusid kaetakse, ei tähenda seda, et meile makstakse meie teenuste eest. ning mis puudutab nüüd safe harbori küsimust, siis äh, kas seda saab parandada, kahtlemata ja eh, me töötame selle kallal, sooviksin veel lisada ühte aspekti. meie tegeleme rohkem selle tarbijapoolse küsimusega, see puudutab ju rohkem eh, andmete edastamist Euroopa ja Ameerika vahel ning eh, meie äriklientidele või öelda, mis asi ah, me Eh, eh, esitame neile mudelklausleid. me ei eh, saame ühesõnaga tegutseda ainult oma võimaluste piires ja meid piiri, neist piiridest peame kinni pidama. me oleme üsnagi kaua juba tegutsenud ja olime esimene firma, kes kahe tuhande kuuendal aastal lükkas tagasi eh, infotaotluse eh, eh, Ameerika valitsuselt ja oleme seda teinud siiamaani, me leiame, et on õige, et valitsuse info nõudmised on piiratud ja me hakkasime kahe tuhande kümnendal aastal juba läbipaistvusraporteid avaldama ning teeme kõik selleks, et in-, kodanikud saaksid teha in-, informeeritud otsuseid langetada, nii et, äh, et äh, kodanikud saaks, äh, saaks otsustada, kas meetmed on piisavad nende jaoks. nüüd, mis puudutab usaldust, siis siin on kahekordne usalduse küsimus. loomulikult äh, Eh, ühiskond hakkab, hakkavad usaldust kaotama, kuid eh, küsimus on ka selles, kas ühiskond usaldab valitsust. nii et küsimus ei puuduta mitte ainult seda, mis toimub ettevõtetes. et eh, seega me loodame, et USA-s toimuvad muutused loodetavasti toimuvad ka mujal just valitsuse läbipaistva tegevuse kohta. see on väga äh, lihtne küsimus selle kohta, kui palju on näiteks infot taotletud, kelle käest, et äh, kodanikud saaks äh, tõesti informeeritud otsuseid langetada. meie oleme siin selleks, et koostööd teha, me jätkame seda, me leiame, et see on oluline. see ei ole lihtsalt mitte mingisugune show, vaid see on meie jaoks väga tähtis nüüd, mis puudutab äh, tagauksepoliitikat ja muud sellist, siis me rõhutaksin veel kord, et sellist asja ei ole olemas meie tegevuses. mis puudutab safe harbors küsimust, siis seda on võimalik loomulikult ähm, parandada. ja seda saab loomulikult muuta vastavalt praegu tek-, praeguseks avastatud äh, vajadustele. ning äh, ma arvan, et kõige olulisem on see, et et meil on vaja alustada eh, valitsuste tasanditel, et nad otsustaks, millise raamistikuga on tegemist, milline raamistik peab eksisteerima eh, riiklikul tasandil. teine küsimus, kordan seda, eh, kas te leiate, et krüpteerimisteenus on usaldusväärne? me, need avatud krüpteerimisstandardid, mis on praeguseks hetkeks avatud, on nii usaldusväärsed kui võimalikud, on, nad peavad samuti edasi arenema äh, krüpteerimis äh, standardeid tuleks endiselt äh, ajakohastada ja peaksime seda alati parandama nagu kogu äh, turvalisust. ja viimane kõneleja, härra Alan. mis puudutab nüüd krüpteerimisküsimust, siis me üritama, üritame teha ju kõik selleks, et need julgeolekunormide rikkumine Äh, muutuks aina äh, keerulisemaks ja kulal- äh, ja kulukamaks. see tähendaks seda, et ühesõnaga nende inimese, selle inimese jaoks, kes reegleid rikub, muutuks see keerulisemaks ja kulukamaks. me kõik meil on olemas alati, me alati me leiutame juurde uut tehnoloogiat, mis aitab meil järgmise staadiumini jõuda. ma arvan, et praegusel hetkel võib öelda, et meie ette võtjates ei tööta keegi, kes ei usu meie väärtustesse, kes ei usu vabasse internetti. meie teeme, tegutseme samadel põhimõttel, mis teiegi. Need, kes meie kohta alusetuid väiteid esitavad, on meie jaoks väga suur mureallikas, sest nad kahjustavad meid, nad kasuta-, kahjustavad neid inimesi, kes meie teenuseid ehm, ostavad ning ehm, ehm, sellega seoses ma soodan, et me, loodan, et me kõik eh, teeme koostööd selleks, et tarbijate usaldust eh, taastada. nüüd veel kaks spetsiifilist küsimust, mis puudutab nüüd makse, et ma eh, Facebookis ei võta, ei võta tasu valitsuse poolse, valitsuse poolsetele pöördumistele vastates. paljud ei saa sellest aru ja näiteks ka mõned aktivistid heidavad meile seda ette praegusel hetkel me otsustame, et me ei nõua kulude katmist, kuid me oleme valmis avatud aruteluks äh, poliitikutega. Äh, võib-olla, äh, võib-olla peaksime seda tegema. ning nüüd veel lõpetuseks, mis puudutab safe harbori küsimust, siis mina kahtlemata teeks, ajaks äri parem ettevõtetega, mis safe harbori poolt kaitstud on see eh, eh, näitab, et ettevõte on eh, andmekaitsega seotud, on sellest huvitatud. näiteks VTC on andnud selle koha pealt välja oma reeglid. praegusel hetkel võib öelda, et safe harbor'it võib kahte pidi tõlgendada ning näiteks erandid on ära toodud ka Euroopa andmekaitse seaduses selge on see, et praegusel hetkel andmekaitse ei ole eh, hõlma-, see andmekaitses ei ole hõlmatud riikliku kaitse küsimused. praegusel hetkel eh, tulevikus eh, Euroop-, mõnedes Euroopa riikides on öeldud, et andmekaitse peaks ka riigikaitse sätteid hõlmama. me saame aru, miks Safe Harbor ei tee praegusel hetkel seda, sellepärast et Euroopa Liidu sättes samuti seda ei jõuda. küsimus on ka selles, et et, et millise eh, riigikaitsega on tegemist. nüüd eh, viimased eh, kolm kolleegi saavad sõna, kes siia jää, saali jäänud on. ja siis palun, et paneeli liikmed vastaks kõigile küsimustele ning kaheksateist kolmkümmend me lõpetame. niisiis, härra Ekström, härra Dorvats ja proua Ladford suur tänu. Äh, mul on äh, proua Velsile küsimus. Te mainisite, et teie tööd, toodetel ei ole äh, nii-öelda tagauksi, see on väga hea, kuid küsimus on loomulikult selles, et enamusel teie enamus teie toodetest on nii-öelda suletud, see tähendab seda, et välispoolsetel isikutel ei ole võimalik kontrollida seda, et mis seda, tema arvutit nii-öelda äh, toimima pane pärast seda, kui see on installeeritud. ning äh, nüüd, mis puudutab siis äh, allikakoodi kui me nüüd räägime äh, avatud tarkvarast ja suletud tarkvarast, see, kas siis allikakood on ava, avalikustatud või ei ole, Ehm, nii et äh, praegusel hetkel on võimalik äh, allikaid kindlaks teha, kuid ei ole äh, võimalik seda teha teie toodetel. nüüd minu küsimus on, rääkides lihtsalt hüpoteetiliselt, kui see nii oleks, et NSA kasutaks, kui ta oleks palunud teilt, et ta oleks nii-öelda tagaukse installeerinud oma tootjatele, kas te oleksite, saaksite seda siin praegusel hetkel üldse öelda? ja härra Torvalds, palun. suur tänu, Sofi. nüüd äh, tulles tagasi vahekorra juurde. nagu te teate, ilmselt Massachusettsis äh, on väike linn, millel on selline nimi ja ilmselt äh, on teil kõigil seal teatud organisatsiooniga oma seosed ning see on ka seotud äh, sellega, äh, kolleeg küsis minu, minu poja käest küsiti sama, kas tema poole on pöördunud NSA tagaukse küsimustest, ta ütles ei. ta ütles ta ütles ei, ta oli andnud õige. see on nagu jokk, ühesõnaga ta oli vastanud õige küsi-, vastanud õigesti ning äh, proua Pelts ütles, et tagauksi pole. see pole tehniliselt päris õige, sest äh, teil on halvad, äh, halb programmeerimine. see on ju samuti tagauks, kui on viirused teie süsteemis on lutikad, siis see on ju tegelikult tagauks. Te andsite eh, palju raha ühele James Forshile, kes leidis ühe tagaukse ning arvatavasti, arvatavasti on tundluse eh, programmides väga paljusid selliseid lutika tagauksi. suur tänu. suur tänu, viimane küsimus, proua Ladford. suur tänu Mm, nagu sarnaselt sellele joonele, mida teie siin järgisite, me loomulikult äh, sõltume väga palju sellest, äh, milliseid äh, viiteid või milliseid väiteid meile esitatakse. ja saame neid ainult võrrelda teie tänaste sõnavõttudega. meie jaoks äh, on väga raske kahte asja kokku viia. härra Allan ütles, et väga palju sellest, mis äh, avaldatakse, ei ole, vasta üldse tõele. võib-olla tõesti see nii ongi. kuid äh, meie jaoks äh, on seda väga raske kindlaks teha. kuid ma olen pisut hämmeldunud sellest, millist sõnastust kasutasid teie, sest vähemalt kaks te ütlesite, et et ei äh, luba serveritele otsest või takistamatust äh, ligipääsu. milline on kaudne äh, ja takistatud ligipääs serveritele? kas te lubaksite, kas te ütleksite meile, mida te lubate teha, kui te otsest ja takistamatut ligipääsu ei luba? Very... Uh, Need olid väga täpsed, kolm väga täpset küsimust mul on tunne, nagu ma oleks äh, mingisuguse intellektitesti osaline, ma siis proovin. kogu asi puudutab ju usaldust. kuid äh, peaksime keskenduma äh, faktidele ja õiguslikele juriidilistele nõudmistele. meil oli selle koha pealt väga pikk arutelu avatud allikate kohta kuid avatud allikad äh, on, äh, kes, kes loovad tarkvara äh, meelega teatud nõrkkohtadega. see ei ole turvalisem, sellega on seotud isegi kõrgemad ohud. see on keeru-, see on isegi ohtlikum kui nii-öelda kaitstud tarkvaras. ning äh, Eh, kas enne sa lubaks mul küsimusele vastata? ma võin teile vastata, sellist eh, tagaust ei ole, mul ei ole vaja enne saalt seda eh, luba küsida, ma rääkisin hüpoteetiliselt, kui oleks, kas teil lubataks siis vastata, kui see oleks, siis ma eeldan, siis ilmselt mul ei lubataks seda öelda. aga ma ütlen, et sellist tagaust ei ole olemas ning küsimus, mis on tagauks see, selleks peaks seda asja põhjalikumalt uurima, et seda selgitada. minu jaoks tähendab seda, et on meelega sisse viidud meie tarkvarasse sellist äh, turvaauku, et NSA-l oleks ligipääsu andmetele. sellega me ei tegele, jah, kahtlemata meie tarkvaral on nõrkusi nagu kõigil teisel tarkvaradel. meie äh, eesmärk on kaitsta oma tarbijaid ja nende nõrkkohtade vastu võidelda, sest väga palju on selliseid kurjategijaid, kes on üritanud seda kasutada ja eh, halg-, halba teha meie tarbijatele. see on meie äri eesmärk eh, kõik turvaaugud sulgeda ning me ei kasuta ühtegi nõrkkohta ära oma et, eh, ettevõtte heaks. ning mõningad valitsused maailmas sooviks kasutada tehnoloogia nõrkusi selleks, et andmetele ligi pääseda, mina ei saa sellele, selle küsimusele vastata. ma, võib-olla te sooviksite seda arutada valitsusvahelistel tasanditel, kas selline asi peaks olema võimalik või mitte. meie seda äh, äh ei äh, luba, meie ei luba, et tehnilised nõrkused annaks ligipääsu äh, tarbija äh, andmetele meie tehnoloog-, kes meie tehnoloogiat kasutab. nüüd öö, otsene ligi- öö, ja takistatud ligipääs, see on väga lihtne. meie anname ligipääsu ligipääsu tarbijaandmetele, kui on konkreetne legaalne taotlus, siis me tegeleme andmete otsimisega, kui me selle andme, sellised andmed saame, siis me kogume nad kokku ja siis edastame nad. ja kõnelejal kadus ära mikrofon. ma räägin liialt pikalt. nii et täpselt seda me teeme ja seda, mida, see on see, mida seadus koostab meil eh, teha, see nii et eh, eh, kaudne ja piiramatu, kui eh, me ei ütle neile, et, et kallid, me ei ütle eriteenistustele, et kallid eristeenistused, palun, siin on server, tulge ja kasutage seda. me mm, meil on olnud äh, keerulisi olukordu, ma ei tea, kui on kahtlus, siis tuleb õigeks mõista. kuid me meie me, üritame ära hoida olukorda, kus kaob ära usaldus, see oleks probleemiks nii teile kui meile meil ei, ei ole olemas otsest või takistamata ligipääsu, on olemas lihtsalt ligipääs. see oleks õige vastus, mingit tagaust ei ole, võime seda rahulikult öelda. küsimus on siiski mõistlik, sest see tõstab esile ühe väga olulise aspekti. kui meie midagi ütleme, kui teie küsitlete, kui teil on kahtlus selles, mida meie ütleme, niikaua kui meie teame, et teie, et me räägime teile tõtt, siis äh, parlamendi kontrolli käigus me ajab see ainult selline on võimalus, et teie äh, saate kindlat informatsiooni äh, ja, ja teie saate kindlad olla selles, et me vasta-, räägime teile tõtt. kas sellised temper, programmi nagu temper Eh, prism või eh, Tempor eksisteerivad, meil ei ole sellist programmi olnud. kuid kui te looksite selle, kui te loete selle kohta lehes, Prismi programmi kohta, kas selline programm eh, teil tekitab mingisuguseid mõtteid või äratundmist? meie ei ole sellisel osalenud. aga kas te olete teadlikud selliste programmide olemasolust või ma ei oska selline, eh, mul ei ole, puudub sõnavara, see on, küsimus on selge. minu käest, mina pole õige inimene, kelle käest küsida, sellepärast te peaksite küsima seda julgeolekuteenistuste käest üle maailma. härra Allen. Eh, nii et nüüd eh, küsimus on, kuidas me e, nii kaugele jõudsime. E, põhimõtteliselt liialdati selle asjaga kõvasti. ajakirjanduses räägiti näiteks e, massilisest ligipääsust andmetele ja see info tuli välja just enne seda, kui Edward Snowdeni paljastused, kõik see pandi kokku kuid eh, see otse, kui see sõnastus, mida kasutati, see otsene ja takistamatu, oli meie eh, juhatuse eh, vastus sellele. meie ei kasutanud seda juhuslikult. me ei, me, sest press ütles, et on olemas otsene ja takistamatu, meie seega vastasime, et ei ole olemas. nii et minu jaoks on uskumatu see, kui vähe informatsiooni valitsused informatsioon, äh, esitavad omaenda äh, infotaotluste kohta. Nad, äh, kui nad selliseid infotaotlusi esitavad, meie ettevõtted on võib-olla aeglasemad kui teised. me ei soovi aega ja raha kulutada selliste andmete info avaldamise kohta ning valitsuse esindajad ei tundu mõtlevat, et nad peaksid sellise info avaldama. Nemad tahavad, et me ütleksime, mida me, meie, millised, millist infot me edastame, seda me oleme ka teinud. me peaksime üritama kaugemale jõuda sellest, et me lihtsalt erinevaid killukesi üritame kokku panna mosaiigiks, mis ei pruugi eriti täpne olla, aitäh. suur tänu, suur tänu teile kõigile see on meie tänase arutelu lõpp. suur tänu paneeli liikmetele. suur tänu selle eest, et, et te lasite oma frustratsiooni välja valada, kuid meie peame kuidagi üritama tõeni jõuda. nii et suur tänu, suur tänu tõlkidele ja järgmine meie komisjoni istung toimub neljapäeval, neljateistkümnendal ehk siis äh, Eh, kella kolmest eh, poole seitsmeni, seal kohtume.